colleagues, um, please uh, take your seats. We're going to begin. kolleegid, võtke palun istet, äh, alustame. aitäh. Dear members uh,, dear speakers, dear austatud äh, liikmed, äh, austatud osalejad, daamid ja härrad, suur tänu, et olete täna kohale tulnud uh, väga hea meel on teid siin ähm, tervitada mm, tänasel kuulamisel üksikisiku õiguste kaitse kriminaalmenetluses on üks Euroopa Liidu põhi väärtustest ja mul on väga hea meel, et see tänane kuulamine siin toimub. meil on äh, väga palju kolleege äh, ja külalisi, kes on täna tulnud osalema. kõigepealt tahan teile öelda, et ähm, suline tõlge on täna kõikides keeltes kättesaadav, välja arvatud taani, läti ja horvaadi keel ja ärge unustage ka seda, see on peaasjalikult meie külalistele suunatud, et kantakse üle ka internetis meie kohtumine ja kõnelejate ja osalejate sõnavõtud lindistatakse. nii et äh, kogu meie tänane istung siis lindistatakse ja selleks, et jääks aega ka aruteludeks, paluksin ma kohe alguses, et kõnelejad peaksid kinni neile eraldatud kõneajast, aitäh! meie tänased arutelud keskenduvad üksikisiku õigustele ja sel-, nende kaitsele äh, kriminaalmenetluste käigus, see on Euroopa Liidu põhimõtteline väärtus, see on viis, kuidas tagada vastastikune usaldatus äh, liikmesriikide vahel ja see tagab ka usalduse Euroopa Liidu suhtes. Euroopa Liidus äh, ei pea olema mitte ainult õigus inimestel õiglasele kohtupidamisele terves Euroopa Liidus, vaid nad peavad olema veendunud, et see õigus on tagatud igal pool Euroopa Liidus. nagu te teate, komisjoni ees on praegu kolm seaduseelnõu selles küsimuses. kõigepealt äh, direktiivi eelnõu alaealiste kohta, keda kahtlustatakse või kellel on süüdistus esitatud kriminaalasjades, teiseks direktiiv teatud äh, äh, süütuse presumptsiooni aspektide osas ja kolmandaks Euroopa vahistamismääruse menetlusdirektiiv äh, nüüd annaksin kõigepealt viieteistkümneks minutiks äh, sõna professor Tarus Pronkenile, kes äh, tutvustab äh, selle, teeb sissejuhatuse sellesse teemasse. proua, professor Spronken, teil on sõna, tere tulemast meie komisjoni ette. suur tänu, et kutsusite mind siia. mul paluti anda teile lühike ülevaade saavutustest äh, ja probleemidest, mis meil on äh, menetlustagatistega kahtlusaluste ja süüdistuse saanute isikute puhul Euroopas kriminaalasjades. ma tahaksin teile lihtsalt lühidalt meelde tuletada neid ühtseid probleeme, millega me oleme silmitsi ja mille pärast äh, on äh, siis need meetmed üldse vastu võetudki seoses nende probleemidega, mis Euroopa Liidus kahtlusalustel on ma olen reastanud ka slaididel on üsna ti- mitu aspekti millest ma tahaksin äh, rääkida kõigepealt on äh, menetluskordi mis lähevad mööda õigusest äh, vaikida see on äh, seotud ka otseselt äh, sellega et üle kasutatakse mm, äh, kohtueelset kinnipidamist ja et seda tehakse väga väga pika perioodi jooksul äh, Te teate, et äh, väga palju on meie vanglastes äh, Põhja-Euroopa riikides, äh, vabandust, on väga palju inimesi, kes on kohtueelselt vangistatud. Ähm, Põhja-Euroopas on neid vähem, neliteist, kuusteist protsenti Soomes ja Inglismaal, aga üle kolmekümne protsendi Itaalias ja mujal Lõuna-Euroopa riikides. see tähendab seda, et kui on esitatud inimesele süüdistus kriminaalõiguse aluselt ja äh, see tähendab seda, et need inimesed ilmselt hoitakse ka vangistuses enne kohtuistungit üsna pit, pikka aega ja äh, kuritarvitatakse seega nende õigust ka vaikida. järgmine probleem on see, et äh, pra-, äh, praktiliselt ei ole tagatud õigus uurimisfaasis õigusabile. enamus Euroopa riike on juurutanud oma seadusandluses küll äh, standardid, aga peamine küsimus on selles, et kuidas neid standardeid siis ka tegelikkuses rakendatakse. ja lisaks sellele ei ole tagatud ka õigust informatsioonile kahtlusalustele, mis puudutab siis informatsiooni nende õiguste kohta, aga ka infot, äh, mis puudutab selles osas, et äh, milliste tõendite põhjal on neile süüdistus esitatud, ehk teisisõnu, neil ei ole enda toimikule juurdepääsu. Need äh, probleemid, mis me õigusabiga välja tõime, on see, et äh, ei ole menetlusi ja struktuure selleks, et tagada õigeaegne abi. väga paljudes riikides ei ole kohast äh, äh süsteemi, millega saaksid juristid anda õigel ajal ähm, abi on väga suured piirangud äh, advokaadi valikule ja puudu oli ka jõustamismehhanismidest äh, või nad ei olnud siis äh, piisavalt tõhusad. ja teinekord oleme me näinud ka seda, et õigusabi oli lihtsalt kehva kvaliteediga ja see oli ka seotud see, tavaliselt sellega, kuidas advokaadid, kes seda õigusabi pakuvad, millise, millist tasu nad said. see on üks väga-väga tõsine probleem täna pärastlõunal, nimelt siis õigusabi. me ilmselt kõik teame seda, et ilma õigusabita ei saagi nad kahtlusealused ja süüdistatud äh, õigusabi, nad, e-, enamus nendest ei suuda maksta ise õigusabi eest. ja kui nüüd vaadata seda, kuidas õigusabi on siseriiklikul tasandil reguleeritud, siis on tulemuseks väga keeruline pilt, äh, rakendusmeetmed on väga aeglased ähm, ja see on väga-väga keeruline, kui te tahate, just eriti siis, kui te tahate esimeses faasis saada õigusõppi pärast seda, kui politsei on teid vahistanud kohe ja äh, palgad on väikesed, tasud on väikesed. Äh, majanduskriisi kontekstis on see teema väga-väga päevakajaline ja see on kõikides valitsustes suureks mureteemaks lisaks sellele äh, advokaatide nimetamise mehhanism võib ohustada sõltumatust selles osas, et kes lõpuks selle advokaadi valib ja valitsused tegelikult tagavad õigusabi ainult läbi teatud mehhanismide, teatud äh, advokaatide, kes peavad liituma õigusabi süsteemiga ja see võib otseselt mõjutada selle õigusabi kvaliteeti. ja sellel on teatud tagajärjed juurdepääsetavusele, kättesaadavusele ja kvaliteedile nüüd äh, siin on teile tegevuskava välja joonistatud äh, siis sellisel kujul, nagu see esialgu esitati Euroopa Liidu tasandil, kui otsustati, et selle asemel, et äh, üritada jõuda täieliku instrumendina, mis kataks kõik menetluslikud äh, aspektid, peaks võtma samm-sammulise lähenemise selleks, et uuesti läbi vaadata kõik need meetmed, mis selles tegevuskavas on kirjas. siin slaidil te näete, et tõlge ja suuline tõlge, infoõiguste ja õigusabi osas, sealhulgas ka suhtlemine tööandja ja konsulaatidega, need meetmed on juba sisse kirjutatud direktiividesse ja lahendamata on siis äh, õigusabi ja äh, eraldi turvaklauslid äh, haavatavatele nii-öelda äh, kahtlusalustele, me räägime siin lastest peaasjalikult, ja siis roheline raamat äh, kohtueelse kinnipidamise osas. kõigepealt ma tahaksin rõhutada seda, et ma täiesti siiralt ütlen siin seda, et Euroopa Parlament ja komisjon on ära teeninud äh, õnnitlused äh, selles osas, mis tänaseks on saavutatud. väga palju on kritiseerinud vabaühendused seda süsteemi ja advokaadid ja nii edasi. ja et need meetmed on võib-olla liiga äh, rasked ja on pannud venima need läbirääkimised, aga saavutatud on siiski väga palju. mõelge tagasi aastasse kaks tuhat seitse, kui võeti vastu raamotsus äh, raam, ähm, raamotsus, vähemalt kui raamotsus oli arutelul, ei, ei olnud, ei saavutatud mitte midagi, mitte kuhugi ei jõutud. meie viisime läbi uuringu Maastrichti ülikooliga ja teiste partneritega äh, Äh, politseipoolsete äh, vahistamiste osas me vaatasime, et mida siis praktiliselt tehakse sellisel olu, olukorras, et kuidas on siis tegelikus äh, õigusega tõlkele ja suulisele tõlkele, õigusele informatsioonile äh, Äh, õigusele, õigusabile ja õigusvaikimisega, vaikimisele ja me viisime selle läbi Hollandis, Saksamaal, Ühendkuningriigis, Walesis ja Šotimaal. tegemist oli empiirilise uuringuga, kus vaatluse all olid siis inimesed, kes öö, äh, vabandust, viis kuni kuus kuud äh, olid siis inimesed äh, politseijaoskondades tööl ja vaatasid, kuidas need õigused on tagatud ja millised probleemid tekkisid. see uuring viidi läbi siis, kui direktiivide rakendusperioodid ei olnud veel äh, kukkunud, see oli siis selline rakenduseelne teadusuuring, et milline on pilt. näiteks tõlke ja suulise tõlke osas me tõesti lootsime, et direktiiv parandab olukorda praktikas äh, me oleme näinud seda, et tõesti meil on vaja korralikku menetlust selle kohta, et kuidas hinnata vajadust tõlke järele ja ma arvan, et see direktiiv äh, parandab äh, olukorda otseselt. kui äh, kahtlusalustel on vaja dokumentide kirjalikku tõlget, siis direktiiv ja kui nad seda ei saa, siis on direktiivis ette nähtud nende jaoks kaitse. õigus informatsioonile seal ju selle juures tuleb tunnistada, et õiguste kohta info jõudis kahtlusalusteni äh, aga seda sellisel hetkel ja viisil, et vahistatud inimesed politseijaoskonnas ei saanud nende üle järele mõelda ja neil ei olnud äh, aega otsustada, millised on need võimalused, mille vahel neil on võimalik va valida. see on väga oluline teema, millele võiks äh, tähelepanu pöörata, kui need direktiivid, eriti äh, õigus, direktiiv õigus äh, õigus informatsiooni kohta võetakse üle äh, siseriiklikusse seadusandlusesse. nüüd ähm, õigusabi ja õigustoetuse kohta äh, Inglismaal, Walesis ja, ja Šotimaal oli see äh, alati võimalik, aga oli ka selliseid süsteeme, kus advokaat ei saa üldse olla ülekuulamise juures. Hollandis näiteks äh, Hollandi riigikohus ei taha langetada otsust selles küsimuses enne, kui, kui äh, direktiiv on üle võetud äh, siseriiklikusse seadusandlusesse kardetakse seda, et kui advokaat on politsei küsitluse all juures, ülekuulamise all juures, siis valib äh, kahtlusalune vaikimise. seda äh, kardeti Prantsusmaal ja ka Belgias. viiskümmend kuni kuuskümmend äh, protsenti loobusid õigusest vaikida, nad tegelikult andsid tõendeid politseile ka sellistes süsteemides, kus neile on antud väga korralikult teavet selle kohta, miks on oluline see, et advokaat oleks juures ja sellegipoolest on väga palju neid kahtlusaluseid, kes õigusabist äh, loobuvad, sest nad arvavad, et äh, nad saavad ise hakkama ja ei taha kellegiga ühendust võtta. ja sama puudutab äh, õigust vaikimisele. tegelikult äh, ei ole mingisugust äh, protsentide erinevust siin selles, et kas advokaat oli juures või ei olnud juures ülekuulamisel. ei ole nii, et kui advokaat on kohal, siis äh, kahtlusalused enam koostööd politseiga ei tee. aga kui nad tõendeid annavad, äh, siis tavaliselt advokaadi juuresolekul teevad nad seda palju teadlikumalt ma nüüd siis räägiksin natukene ka sellest, et milline võiks olla lahendus tulevikuks. Teie räägite peaasjalikult laste mehhanismile pakutavast kaitsest, süütuse presumptsioonist täna ja tasuta õigusabist. mis on meie jaoks problemaatiline, on see, et see samm-sammuline lähenemine toob endaga kaasa üsna mitmeid probleeme ja see puudutab kõigepealt järjepidevust direktiivides. kõigepealt see, mis puudutab äh, väikeste äh, rikkumiste küsimust siis, kui direktiivid teisisõnu ei kehti, see on tõesti problemaatiline. nimelt küsimus äh, selle kohta, et et millised on siis väiksemad rikkuse, rikkumised, see definitsioon on ühtelisel, suhteliselt äh, äh, ebaselge need on põhjenduspunktides küll välja toodud, aga see ei ole väga selge ja samuti ei ole selge see, et millal on õigus äh, saada juurdepääs advokaadile. ja siis on veel sellised küsimused, et kas äh, ähm, advokaadid tuleks kaasata ka näiteks liiklusrikkumiste puhul. ja otsustati kokku, et sellisel hetkel, kui inimeselt võetakse ära tema vabadus, et see on see hetk, mille, mille äh, millest siis peaks olema inimesel õigus, äh, õigus abile. aga see arutelu hakkab jälle otsast pihta, kui näiteks võtta ette teine direktiiv, nimelt lastele ette nähtud äh, turvaklauslid, äh, kui tegemist on siis milleski süüdistavate või kahtlustavate lastega, et kas siin peaks olema lähenemine teistsugune kui, kui ülddirektiivis, kas näiteks lastele peaksid olema eraldi tagatised äh, välja toodud. ja see on tõesti järjepidevuse küsimus. ja lisaks sellele ka ametliku juriidilise terminoloogia kasutamine, see on asi, millele tuleks kindlasti minu meelest tähelepanu pöörata. sõnad näiteks nagu vahistamine või kahtlusalune või, või kostja, need võivad kõik erinevates kohtupädevustes tähendada erinevaid asju. ja kui see, neid kasutatakse siis sellistes oludes, kus direktiiv peaks kehtima, võib see viia väga erinevatele hetkedele rakendamise puhul, et ühel hetkel tuleb see ühes liikmesriigis rakendamisele ja teises liikmesriigis hoopis teisel hetkel. nii et peaks direktiivis kasutama väga selget terminoloogiat, sellist, mida ei ole võimalik teisiti tõlgendada, et oleks väga selge, mis, mis hetkeks need õigused hakkavad kehtima ja sama puudutab äh, ulatuse ähm, määratlemist. näiteks on juba äh, õigusabi direktiivis kasutatud äh, üht ulatust, nimelt see direktiiv hakkab kehtima sellest hetkest, kui kahtlusalusele teavitab liikmesriigi pädev asutus äh, ametliku teadaandega, et neid kahtlustatakse või süüdistatakse kriminaalkuriteo sooritamises. see on lai faktipõhiline definitsioon, aga nüüd selles ähm, süütuse presumptsiooni direktiivi eelnõus öeldakse, et see direktiiv hakkab kehtima füüsilistele isikutele, keda kahtlustatakse või süüdistatakse kriminaalmenetluse korras. see on äh, palju laiem definitsioon kui, kui eelmine definitsioon. ja loomulikult erandid, äh, see on väga-väga oluline küsimus, äh, on juba tehtud seadusandluse ettepanek ka Hollandis äh, advokaadile juurdepääsu reguleeriva seadusandluse puhul, ka seal on näha, äh, et äh, erandid tulevad sisse ka siseriiklikusse seadusandlusesse, mis on palju suurema ulatusega, kui direktiivi eelnõus on. nii et mõned näited direktiiv selle kohta, mis reguleerib äh, juurdepääsu advokaadile, on väga-väga oluline, äh, väga hästi kirjutatud, kui me räägime äh, vabaduse võtmise juhtudest ja see on väga oluline kõikide ülekuulamiste puhul. see on olnud väga tõhus. aga problemaatiline on see, et mida tähendab siseriiklikus õiguses advokaadi äh, osalusel äh, Hollandis on väga selgelt välja kirjutatud see, et kus, kuidas see advokaat saab osaleda, kus ta istub, kas ta võib istuda kahtlusaluse kõrval, kas tal võib olla silmsidet, sellised küsimused. aga erandid jälle, nendest ma juba rääkisin. <clears throat> ja siis, äh, mis minu meelest väga oluline, on vaadata kindlasti õiguste omavahelist suhet. näiteks kõik need direktiivid, on omavahel seotud. näiteks õigus informatsioonile ja sellele, et millal õig-, millal info edastatakse kahtlusalusele, on otseselt seotud sellega, kas kahtlusalune äh, loobub või ei loobu oma õigusest äh, advokaadile. see, see, mis hetkel äh, info edastatakse kahtlusalusele, peab olema selline, et tal jääb aega otsustada. Belgias näiteks ei saagi üldse keelduda äh, Äh, advokaaditeenuseid kasutamast ilma, et ta on enne rääkinud advokaadiga, see tähendab seda, et talle peab jääma mingisugune aeg enne tema nii info jõudmisel mõtlema sellele, et kas ta loobub sellest õigusest ja see on hoopis teistsugune kui see, milline on süsteem Inglismaal ja Walesis. Nende käest lihtsalt küsida, et kas te tahate advokaati ja kui ta ütleb ei, siis küsitakse, no miks mitte. ja kui kahtlusalune ütleb, et noh, saan ise hakkama, siis sellega see asi lõpebki ei ole aega selle vahel, et äh, kui jõuab teieni informatsioon ja et kui te selle põhjal siis peate loobuma õigusest. ja juurdepääs oma toimikule on muidugi seotud sellega, et äh, mida advokaat äh, üldse saab teha abi osutades oma kliendile või mitte. on väga oluline mõista, milline info on politseil ja seda reguleerib äh, ka direktiiv, mis puudutab siis juurdepääsu toimikule. ja siin on äh, selged seosed äh, omavahel direktiivide vahel. ja mõned küsimused aruteluks ma esitaksin siin ka kõigepealt, mis puudutab ähm, menetluslikke tagatisi ähm, lapsi puudutavates kriminaalmenetlu-, äh, kriminaalasjades. väga oluline on kindlasti siin rääkida õigusabist ja öö, äh, väikestest rikkumistest, see kehtib muidugi nii laste kui ka täiskasvanute puhul küsimus äh, nende väikeste rikkumiste kohta, kas need jäävad inimese karistusregistrisse? kui äh, antakse karistusmäärus äh, välja, mida see tähendab nende laste tuleviku jaoks? mida see tähendab see, näiteks äh, see nende töö saamise väljavaadetele? nii et äh, sellel on mitu erinevat aspekti, nii et tuleb hakata defineerima neid rikkumisi. ja mina olen enda käest küsida, et miks tehakse erandeid ähm, sellele, et ülekuulamiste ajal politseijaoskonnas äh, erandeid tehakse siis ähm, nii audio kui ka visuaalsalvestuste puhul. minu meelest ei peaks neid erandi andma ja nüüd direktiiv, ähm, mis puudutab süütuse presumptsiooni, minu meelest on problemaatiline siik äh, kriminaal- ja haldusmenetluste ja trahvide puhul, see on põhjenduspunkt number kuus, äh, paljudes riikides on tekkinud nihed, väga paljud asjad on viinud, viidud kriminaalkaris, kriminaalseaduse alt ära haldusseaduse ähm, alla. miks neid on omavahel vaja eristada? ja küsimus, äh, millised on siis tunnistajate või pereliikmete positsioon, kui nendel on õigus keelduda tunnistusi andmast, äh, sellest ei ole direktiivis kirjatud. ja nüüd äh, tasuta õigusabi direktiiv. ma arvan, et sellest kujuneb äh, kõikide teiste direktiivide jaoks määrava tähtsusega direktiiviks. väga oluline on minu meelest siin see vahepealse tasuta õigusabi andmise aspekt, seda siis äh, antakse siis, kui õigusabi tõesti on vaja, kui poli-, politsei on käivitanud uurimise ja kui ei ole võimalik äh, pikka äh, arutelu selle kohta, et kas inimene, inimesel on õigusabi õig,, tasuta õigusabile või ei. ja see piirang nüüd sellega, et see õigus avaneb alles siis, kui inimeselt on võetud tema vabadus, no see on seotud definitsioonidega ja sellega, et mis asi on väiksem rikkumine. ja jõuan siin äh, sissejuhatuses lõpule. ma arvan, et Euroopa Liidu sekkumine on siin äh, Ähm, toonud tulemusi, aga detailid on määravad ja tekib pidevalt uusi küsimusi ja see minu lõppmärkus, kuidas need äh, menetluslike tagatist, kuidas need mõjutlikud, menetluslikud tagatised mõjutavad direktiive, mis puudutavad vastastikku tunnustamist, mis on, kuidas see mõjutab piiriülest tõendite kogumist ja Euroopa uurimis äh, määrus, kuidas see mõjutab äh, nii õigusabi kui ka tõsu, tasuta õigusabi, kui äh, tõendid on kogutud mõnes teises äh, liikmesriigis, mis lähtub teistsugusest süsteemist. vot sellest ma tahtsingi rääkida, suur tänu tähelepanu eest. Um... suur aitäh, proua Spronken. Te läksite natukene üle aja, aga teie sõnavõtt oli väga huvitav. suur tänu teile ja nüüd äh, annaksin sõna äh, kolmele raportöörile äh, ja meil on siin Ühendkuningriigi kolleegid, tahaksin neid tervitada, lehvitage meile. Nad tulevad riigist, kus alles eile arutati Euroopa vahistamismääruse küsimust, see äh, arutelu ei olnud sugugi nii rahulik kui siin. Äh, siin on akadeemiliste ringkondade esindajad, juristid ja seetõttu siin on päris, päris rahulik. täna hommikul jällegi ei olnud äh, kõik pär-, olukord päris samasugune. ja nüüd kolme teema raportöörid, palun tulge siia ja Katariina Tšinitši, Daniel Pikal ja Vanja Batane, äh, palun ühinege meiega meie esimese paneeli läbiviimiseks. As um, Katerina Chinichi is coming up, just to explain that she's the Libe tegemist on libe raportööriga, kes tegeleb laste direktiiviga siis Katarina Kinitši näol. Grazie, president. aitäh, härra esimees, tere pärastlõunat kõigile. tahaksin äh, härra Moraest kõigepealt tänada ja tänan kõiki ka külalisi ja tervitan neid ja kõiki kolleege, kes siin kohal on. täna on väga hea võimalus äh, minna süvitsi siin libe komisjonis nende teemadega ja käsitleda just neid väga olulisi teemasid, mida mina leian olevat äärmiselt olulised äh, meie komisjoni töö jaoks ja samuti ka parlamendi jaoks. nagu on juba eelneva libe komisjoni koosolekul kuueteistkümnendal oktoobril meelde tuletatud, äh, siis äh, kriminaalmenetluses kahtlustatava või süüdistavate laste menetluslikud õigused äh, on paketi osa, mille, siis selle paketi on, pakett on pandud paika teekaardiga, kus räägitakse menetluslikest õigustest, selle võttis, selle võttis vastu kahe tuhande üheksandal aastal komisjon ja lisaks on ka Euroopa Liidu programm kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. mõningad meetmed, nagu me väga hästi teame, on juba vastu võetud, teised tegevuskava või teekaardi meetmed on praegu arutuse all. kõigil neil on sama õiguslik alus, millel on üks eesmärk panna paika miinimumnõuded äh, kriminaalmenetluses osalevate isikute menetlusõiguste kohta see on seotud ka õigus äh, või siis kohtuotsuste vastastikuse tunnustamisega ning äh, samas jääb liikmesriikidele õigus äh, võtta kasutusele isikute kaitseks veelgi kõrgem tase mis puudutab nüüd seda direktiivi, mille raportöör mina olen, Äh, lühiduse mõttes äh, nimetan seda lastedirektiiviks, siis tegemist on Euroopa Liidu tasandil äh, vastu võetud õigusaktiga, mis paneb siis paika laste õigused, nagu te teate, tegemist on eriliselt haavatavate isikutega, kellel on vaja eritingimusi, eritagatisi ning äh, praegusel hetkel ei ole laste õigused kohtuprotsessis äh, ühtlaselt äh, ja ühetaoliselt paika pandud Euroopa Liidus. selleks, et panna paika need meetmed ja täita tühikud, näeb direktiiv ette konkreetsed erikaitsemeetmed. teabeõigus nii laste jaoks või siis ka nende jaoks, kellel on vanemliku vastutuse, kes kannavad siis vanemlikku vastutust või siis on vanemad. ning äh, õiguskaitsjale ja samuti õigus äh, Eh, konkreetsele eh, hinnangule eh, las, lapse seisukoha kohta ning õigus tervislikule kontrollile. samuti lapse küsitlemise videosalvestise tegemist, samuti vabaduse võtmisel õigus kaitsjale, samuti eraelu õiguse puutumatuse küsimused ning õigus õiglasele kohtumenetlusele tegemist on väga paljude oluliste kaitsemeetmetega ja meie tahame minna nüüd süvitsi nende teemadega, tuleme välja ka muudatusettepanekuga, mis, muudatusettepanekutega, mis seda eh, direktiivi ka parandavad meil on siin täna väga palju erinevaid professionaale siin kohal kes saavad meile anda üksikasjalikumat teavet ja samuti ka stimuleerida meid äh, edasi töötamaks selle direktiiviga. Dok-, Daniel Pikal, kes esindab rahvusvahelist äh, äh alaealiste kohtud organisatsiooni ja mul on väga hea meel, et ta tuli siia meie komisjoni ette. tema on äh, laste ka seotud menetluste kohtunik ja tema tuleb välja kindlasti väga heade ettepanekutega selle direktiivi jaoks. seega annangi talle kohe sõna, aga paluksin, et te jääksite kümne minuti piiridesse, selleks et meil oleks võimalik äh, kuulamise ajagraafiku juurde jääda, palun. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente, de me donner la parole. aitäh, hea, tänan teid, et mulle sõna andsite, siin on väga palju, mida ma tahaksin ütelda. ja ma tahaksin äh, Äh, olla väga äh, põhjalik ja kokkuvõtlik, samas äh, oleme nende teemadega juba väga palju oma organisatsioonis töötanud ja oleme võtnud aluseks nõukogu komisjoni kaks teksti ettepanekut. alustuseks ma tahaksin öelda, et paraku me nägime ja seda on kinnitanud ka direktiivi projekt et siin räägitakse siis äh, õiguskaitseasutuste ja õigusasutuste äh, kohtunike äh, tegevusega seonduvat, aga noorte noorsookohtud on siit välja jäetud ma leian, et äh, siin on veel parandamisruumi ja saab minna ka kaugemale. ja teiseks kahetsen seda, et see tuleviku direktiiv ei äh, räägi siin kriminaalmenetluse vastutusest ning samuti ka sellest, kuidas seda direktiivi kohaldada, siin on äh, pandud siis vanusepiirang paika äh, ja praegusel hetkel on see natukene abstraktseks jäänud. mis äh, puudutab nüüd seda direktiivi ettepanekut, siis me märkasime, et siin on ka natukene selgusetus alguses teksti osas, kui siin äh, siis räägitakse sellest kohaldamisalast. artiklid kaks ja kolm võtavad arvesse seda, et kõik need rikkumised, mille mille siis äh, on sooritanud alaealised enne kaheksateistaastaseks saamist, äh, kuuluvad siia alla. siin räägitakse hetkest, mil äh, kahtlustatakse last rikkumise sooritamises või siis on ta kahtlustatav või süüdi, süüdistatav. Euh, aga on vaja täpsustada, et last äh, kuriteo äh, toimepanijana võib identifitseerida ka mõni kuu enne seda, kui ta täisealiseks saab. ja äh, seetõttu on väga keeruline direktiivi rakendada. nüüd ma arvan, et see täpsustus on vajalik, see, see see täpsustab äh, kohaldamisala äh, muidugi, äh, kui, kui noor on tõesti alaealine ja kui, kui ta varsti saab täisealiseks, siis tuleb direktiivi kohaldada, nii. seda ütleb ka artikkel kaks. ja nõukogu direktiiv Äh, sätestab ka, millistel puhkudel seda direktiivi kohaldada. artikkel kuus ütleb, et äh, äh, seda direktiivi ei rakendata, kui menetlus toob kaasa karistuse, mida alaealisele puhul rake-, kohaldada ei saa. me räägime siin kriminaalkaristustest. Prantsuse õiguses püütakse eelkõige nii-öelda hariduslikke meetmeid rakendada jah, karistusõiguse järgi saab meetmeid võtta ka alaealiste puhul, aga menetluse alguses ei ole ju see teada. kohu, kohus selgitab välja, milliseid eh, meetmeid rakendada, eelkõige mm, hariduslikke selliseid kasvatavaid meetmeid, eh, aga siis ei kohaldu see direktiiv, sest direktiiv puudutab eh, karistusõiguslikke meetmeid. aga kuidas me käsitleme näiteks vabaduse võtmist kinnisesse asutusse alaealise saatmist. kas on võimalik kõiki menetlusgarantiisid tagada? Belgias näiteks kuni kuueteist aastani ei, ei rakendata üldse äh, äh, kriminaalkaristust. on ainult kasvatuslikud meetmed, aga samas on võimalik äh, vabadust võtta äh, äh, ja jällegi ähm, direktiiv ei rakendu ja tuleb mõelda, kas äh, igal juhul on võimalik anda äh, menetlusgarantiisid. nüüd õigusabi kohustuslikkus. Äh, komisjoni eelnõus artikkel kuus nähakse ette õigusabi, lapsel peab olema advokaat aga siis on kuus A nõukogu parandustes, kus öeldakse, et olukorras, kus last küsitleb korrakaitse esindaja, politsei, siis tuleb arvestada meetmete proportsionaalsusega, kuriteo raskus, võimalik maksimaalne karistus ja nii edasi, terve loetelu elementidest, mida tuleb enne, enne hinnata, aga kas menetluse alguses on see kõik juba võimalik, ei ole võimalik ju alguses tundub, et asi on lihtne, uurimise käigus selgub, et elemente tuleb juurde, erinevaid aspekte ja, ja jällegi äh, direktiivi ei ole võimalik kohaldada ja ei ole võimalik ette näha, kas on vaja advokaati või mitte, nii. nõukogu tekst ütleb ka, et äh, vabaduse võtmine äh, tuleb ette näha või, või seda lubatakse lühikeseks ajaks. mida tähendab äh, lubatakse lühikeseks ajaks, kas see on mõni päeva, mõni nädalat, see on selline väga ebaselge tekst. ja advokaadi juuresolek Euroopa Inimõiguste Kohtu, kohtuasi Türgi kahekümne teisest novembrist kaks tuhat kaheksa ütleb, et advokaadi juuresolek peab olema tegelik, mitte lihtsalt äh, sõnades öeldud, et on ta antud ligipääs, nii Äh, aga mida teha siis, kui avalikku korda on rikutud, liikluseeskirju äh, rikutud, võib, tuleb ikkagi arvestada kõikide nende kriteeriumidega. Saksamaalt saadeti mulle kiri, kus öeldi, et seitsekümmend protsenti tegelikult äh, niisuguste alaealiste rikkumistest lõpeb ilma ametliku kohtuotsuseta ütleksin, et ka, ka kohtuõigusi peab täpsustama. eelnõus ei ole täpselt eh, täpsustatud seda, enamus juhtudel eeldatakse muidugi, et on vaja eh, advokaadi kohalolekut, aga selleks on vaja eh, ka eh, finantseerimist. nüüd edasi alaealistega peavad tegelema professionaalid. kui vaja ei ole, siis ei ole ka meditsiinilist kontrolli, aga mõnedes riikides, Itaalias, Prantsusmaal on sellised sotsiaalkasvatuslikud eh, te-, eh, teenistused, kelle spetsialistid võivad eh, just niisuguste juhtudega tegeleda, niisuguste alaealistega. nõukogu on aga oma tekstis piiravam. loetledes need juhtumid, kus ei ole vaja mingit spetsialisti kui seda võimaldab alaealise füüsiline ja psüühiline seisund. aga jällegi, selleks, et teada, kas see seisund on, äh, on korras, selleks on ju vaja ikkagi läbivaatust sooritada, meditsiiniline läbivaatus. ja veel, audiovisuaalne salvestus äh,, jällegi nõukogu tekst on piiravam, Saksamaal alustasime seda, vaadake, eh, püütakse eelkõige eh, ohvrit kaitsta, kui eh, soovitakse midagi salvestada. ja nüüd mulle anti märku, et ma pean lõpetama ja kui siis nüüd kinnipidamise erijuhtumeid vaadelda, siis sellele ei ole eriti tähelepanu pööratud eelnõus, artikkel kaksteist näeb ette selle, et täiskasvanud eraldatakse lastest, äh, aga jällegi on siin äh, selline erandi tegemise võimalus, äh, millistel juhtudel ei pea seda, seda nõuet täitma. ma lõpetaksingi siinkohal, aga ma olen valmis küsimustele vastama, tänan. aitäh, härra Pikal kes tuli välja väga heade tähelepanekutega ja ka mina loodan, et pärast meil on võimalik debati ajal neid teemasid süvitsi arutada. nüüd aga annaksin kohe sõna professor Vanja Patane, kes on Katania ülikoolist ja on ka laste menetlusõiguste ekspert ja ka teil ma paluksin jääda kümne minuti piiresse, aitäh. aitäh äh, selle kutse eest tulla siia ja lähtuksin kohe ühest tähelepanekust. igasugused tagatised äh, äh, on piira, piirangutega nende täitmisele pööramine on piiratud ja seetõttu peaks vaatama ka, millist väärtust nende abil äh, kavatsetakse saada. karistusmenetluses puhul on tegemist äh, teatud ohverdamisega, üritakse mm, siis kriminaalmenetluse käigus panna paika konkreetsed äh, nõuded, tagamaks konkreetseid eesmärki ning peab välistama seda, et äh, eksitusi tekiks, seda tuleks äh, vähendada nii palju kui võimalik ja samuti peab võtma arvesse isikute põhiõigusi ja vabadusi. kõike seda öelnud tahaksin rõhutada üht väga olulist aspekti, mille kohta esitatakse mm, enamasti küsimus just siin direktiivis kui problemaatilise kui, kui probleemidena no meil ei ole konkreetseid eesmärke, mis meile ütleksid, millised on lastega seotud õiglaste kohtuprotsesside eri aspektid. Need õiglase kohtuprotsessi ka seonduvad aspektid on äh, teatavates konventsioonides paika pandud ja samuti ka Euroopa hartas, kuid meil ei ole samasuguseid äh, asjaolusid paika pandud lastega seotud kohtuprotsesside äh, puhul. Nende puhul tuleb alati arvesse võtta ühte konkreetset aspekti. kriminaalmenetlus Ehm, ei peaks kuidagi laskma silmist eh, karistusmenetlusega seotud vastutust. kui lapsed on seotud eh, kriminaalmenetlustesse, siis ei tohiks eh, seda ära kasutada mingil sotsiopedagoogilisel eesmärgil tegemist on sellega, et me peame kõike kontrollima, kõik peab olema kontrollitud selleks, et vastutus oleks täpselt paigas. nii et tuleb kinni pidada õiglase kohtuprotsessi reeglitest ka laste puhul ja see on ülioluline aspekt selleks, et tagada otsuste õiglus nagu iga erand viitab sellele, et tagatisi piiratakse automaatselt, siis kui me võtame need konkreetsed äh, piirangud äh, arvesse, mida siin direktiivis käsitletakse, näeme me, me peame vaatama, mis on selle tagatise konkreetne eesmärk. ja me peame kalibreerima ja muutma asjakohastama seda erandit. ja me ei peaks liiga laialivalguvaid äh, kontseptsioone siduma nende eranditega lastega seotud kostu, kohtuistungid äh, selles äh, direktiivis, nii nagu ka väga paljudes rahvusvahelistes dokumendis, peavad silmas pidama seda, et lapse õigusi kaitstakse, aga enamasti on see väga laialivalguv mõiste aga samas annab see kohtunikule väga laia kaalutlusõiguse, nii et äh, olgem siis tähelepanelikud selles osas, et need erandeid ei äh, põhjendataks sellega, et tuleb laste õigusi silmas pidama. me peame kõigepealt mõtlema sellele, milline on selle erandi põhjendus ja eesmärk võtame sellised äh, konkreetsed elemendid äh, siin selles direktiivis. siin on palju problemaatilisi aspekte. kohaldamisala, artikkel kaks ütleb, et äh, menetlused, äh, mille puhul on kasutusel kasvatuslikud meetmed, ei käi selle direktiivi kohaldamisala alla seetõttu on direktiiv piiratud ainult äh, kriminaalmenetluses süüdistavate või kahtlustavate lastega. seega ei saa, ei ole siin kaasatud äh, need noored, kes ei ole kaasatud kriminaalmenetlusse või siis need noored, äh, kes ei ole kaasatud sellisesse menetlusse, mille lõpptulemusena määratakse kriminaalmenet-, kriminaalkaritus, vaid, karistus, vaid pigem kasvatuslik või ähm, kaitsemeede selleks, et viia laste käitumine paremale tasandile. tahaksin äh, pöörata teie tähelepanu, tähelepanu sellele, et äh, siinkohal võib igasugust tegevust äh, näha seda, et äh, kaitsestandardeid äh, lastakse allapoole ja see ei tohiks niimoodi olla. alaealiste puhul me peame vaatama seda, milline on see sisuline külg, kuidas last kaitsta ja milline on see põhjendus, mida saab tuua erandi kasutamisele. nii et sõltumata nüüd sellest kontekstis, mille puhul kasutatakse vabaduse võtmist või mis nime me anname sellele meetmele, mis võib lõpuks viia e, isiku vabaduse võtmisele, isegi kui piiratud e, juhtumitel, peaks ikkagi kasutama e, direktiivi kaitsemeetmeid ma tean väga hästi, et äh, tuleb äh, pöörata tähelepanu sellele, et kui me tegevusi nimetame kasvatuslikeks, aga mis samas võiksid ikkagi mõjutada laste vabaduse võtmist, peab võtma arvesse ka süüdistavate isikute vanust, vanuse lävendid nimelt ning vastutus äh, kriminaalmenetlustes. see, peame tähele panema seda, et äh, tagatised ei väheneks selle tõttu, missuguse sildi me sellele tegevusele või meetmele külge kleebime. direktiivi puhul tuleb arvesse võtta kaaluda kõiki erinevaid võimalusi, mis toovad kaasa piiravate meetmete kasutamist või ka lastele negatiivsete tagajärgede tekkimist. Need võivad olla sellised meetmed, mis mingil määral võivad selle isiku edasist arengut kuidagi mõjutada või siis sellised meetmed, mis ei vii lõpuks ähm, kriminaalkaristuse määramiseni, võivad siiski kaas-, kaasa tuua vastutuse küsimuse. nimelt kõik need alternatiivsed meetmed äh, karistusele. ehkki tegemist ei ole isiku vabaduse võtmisega, on siiski äh, need, mis äh, toovad sisse kaasa vastutuse küsimuse aeg muudkui lendab. küll räägin siis kiiremini. normad, norm, igasuguste normide kasutusele võtmine kriminaalmenetluste puhul või ükskõik milline otsus siis ka mm, selle menetluse lõpus ka vastu ei võetaks, peab tagama seda, et otsus on äh, lähtunud üksikisikust see tähendab seda, et see peab võtma arvesse laste Äh, iseloomu ja tema konkreetset olukorda. artikkel seitse direktiivis, ehkki ta ei selgita väga täpselt, millised on selle äh, sellise individu-, individualiseeritud äh, hinnangu eesmärgid, peab paika panema ikkagi konkreetsed sätted, mida tuleb järgida menetluse käigus isegi siis, kui võetakse kasutusele ähm, tingimusi, karistus, äh, tuleb siiski menetluse ajal äh, võtta arvesse individuaalset äh, üksikisikut ning ähm, vanemliku vastutuse kandja kohalolek kohtuprotsessi ajal, see annab alaealisele õiguse kasutada temale määratud õigusi ja ta saab ise siis ka menetluses kohal olla. tema kohalolek, mis annab direktiiviga koos määratud teiste kaitsemeetmete abil on ülioluline, aga mitte ainult alaealise jaoks. alaealise kohaleviibimine kohtuprotsessi ajal on väga oluline ka kohtuniku jaoks sest äh, kui äh, alaealine on kohal, siis see võib äh, sellele õiguskaitseasutusele anda selliseid tunnistusi, mida ei oleks olnud võimalik saada varasemas menetluse käigus samuti on vägi, väga oluline see, et me pöörame individuaalse hindamise käigus arvesse ka neid noori, kes on olnud inimkaubanduse oht, ohvrid. väga sageli on olnud tegemist saatjata alaealistega ning seetõttu eh, peab võtma armesse ka eh, rändevoogude mõju ja kuidas see kõik saab mõjutada alaealisi, kes on tegelikult selliste kuritegelike tegevuste ohvrid samuti artikkel viis direktiivi ettepanekust ja siis vanemliku õiguse kandja kohalolek kohtuprotsessil. Need on kaks erinevat aspekti, ühelt poolt see, et vanemliku vastutuse kandja peab võtma endale vastutuse ja ta peab olema täielikult teadlik sellest, mis toimub ja ta saab siis saata noort teatud valikute tegemisel, mil võivad olla mõjud äh, noore äh, elule ja sellel võib olla väga suur psühholoogiline mõja. kui me räägime nüüd äh, siis ka sellest asjakohasest äh, täiskasvanust, kes saab asendada vanemliku vastutuse kandja, siis äh, saab selle valiku teha ka alaealine ise, siis ta saab valida, kes saab see asjakohane täiskasvanu olla, kes äh, te, tema vanemaid asendab. ma olen täiesti nõus, et vanemliku vastutuse kandja peab olema teavitatud äh, menetluse käigust. minu arvates ei peaks siia sisse panema konkreetseid info edastamise kohustusi, kuid üldiselt võib öelda, et väga paljud direktiivis ette nähtud tagatised räägivad sellest, et eksimuste või rikkumiste kohal järgnevad karistused. kõik need meetmed, mis käivad direktiivi reguleerimisala alla, kõik need erandid on väga head, aga samuti kaitse kohalolek peab olema alati olemas ning lõpetuseks ähm, kasvatuslikud meetmed. Ähm, ma rohkem enam süvitsi ei lähe, sest aeg saab läbi, aga kui te soovite, siis on võimalik äh, seda teemat veel edasi arendada, ka sanktsioonide küsimust. kui nüüd vastutus ei ole paika pandud, siis ei ole võimalik äh, kasvatuslike meetmete äh, abil, kasvatuslikke meetmeid määrata haigele alaealisele. aitäh! Te kasutasite oma aega väga hästi ära, te võtsite läbi siin väga palju juriidilisi aspekte, üksikasju, mis on meile väga kasulikud, ma tänan teid selle eest. kui nüüd küsimusi on, siis annan sõna kolleegidele, sest nende küsimuste läbi saame minna rohkem süvitsi käsitletava teemaga. Sacchi. Allora, a questo punto ecco, passo la parola al collega, all'onorevole Sacchi, per la sua domanda. Thank you very much, madam chairperson. suur aitäh. mul on kaks küsimust meie ekspertidele. tahaksin esinejatelt küsida kriminaalvastutuse äh, va vanust. Äh, alguses räägiti kaheksateistkümnest aastast ja kui see äh, maksimaalne vanus on sätestatud, siis äh, vaatame, mis liikmesriikides toimub, enamuses on seitseteist aastat see maksimaalne. siis otsustati, et ei, äh, minimaalset kriminaalvastutuse vanust ei puudutata, kuigi liikmesriikidel selline, selline säte on olemas enamuses liikmesriikides on see umbes neliteist, viisteist aastat, viies liikmesriigis on äh, minimaalne äh, vanus kriminaalvastutusele võtmiseks madalam. ja nüüd küsin eksperdid, et mis nad arvavad äh, sellest kriminaalvastutusele võtmise vanuse harmoneerimisest, arvestades liikmesriikide iseärasusi. ja samuti tahaksin teada, kuidas hinnata Äh, lapse vanust, kui tal ei ole korralikke dokumente. Äh, väga sageli ala- või ülehinnatakse äh, la-, alaealise vanust, kes on rikkumise toime pannud. teine võimalus, kui ülehinnatakse vanust, siis see võib viia selleni, et alaealist koheldakse täiskasvanuna ja ta ei saagi selle tulemusel adekvaatset kaitset. mis on teie arvamus? kas on vaja harmoni-, harmoneerida vanuse määratlemise meetmeid? aitäh, kuna siin on veel üks küsimus, siis võib-olla teeme kõigepealt selle esimese, teine küsimus ära ja siis eksperdid vastavad mõlemale küsimusele. kolleeg Lambert, palun Thank you and, and thank suur aitäh! suur tänu kahele eksperdile, kes esinesid. mul on küsimus, mis on seotud kinnipidamisega. see peaks nagu äh, tähendama seda, et äh, alaealisi tuleb täiskasvanutest eraldi hoida või siis koos noorte äh, täiskasvanutega äh, ja seda peetakse äh, täiesti õigustatuks, äh, kui tegemist on näiteks kaheksateistaastasega, kes, äh, kes on noor, aga samas ka noor täiskasvanu. ja samuti huvitab mind väiksemate rikkumiste definitsioon, minor offenses kuulasin siin sõnavõtte ja enamus äh, rikkumisi siiski tähendab seda, et noor pannakse äh, karistusregistrisse ja see jääb sinna alla, äh, sinna sisse. nii, see jääb alles, aga kui kauaks nõukogu ja komisjoni tekstide erinevus näiteks nõukogu püüab eelkõige põhi äh, äh, või mind huvitab eelkõige, kui neid tekste võrrelda, kas nõukogu tekst on vastavuses põhiõigustega? aitäh, veel üks küsimus. Ähm, kolleeg Valsenberg, palun. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, καταρχάς να ευχαριστήσω για τις εξαιρετικά χρήσιμες. Ωραία. Kõigepealt tahaksin öelda aitäh selle kasuliku informatsiooni eest, mis meile kõnelejad edastasid. kuidas hinnata alaealiste vanust, kui nad kuriteo soime panevad? ja kui ohver on ka alaealine, kuidas siis läheneda küsimusele. muidugi sõltuvalt sellest, kas tegemist on alaealistega, sest mulle tundub, et on suur vahe, kas alaealine on kümne, kaheteist või neljateistaastane. minu koduriigis Kreekas on äh, küll nii, äh, niisuguste alaealiste kohtlemine erinev ja ma usun ka, et see on nii teistes riikides ja kui soovitakse kaitsta alaealise huve, siis kontseptsioon kui selline on üsna ähmane. kohtunik peab ju olema informeeritud, eh, et teada, millised on alaealise huvid. ja võib-olla näiteks alaealine avaldab äh, hoopis äh, vale vanuse enda kohta, kuidas siis otsustada, äh, kas ta on vastutusvõimeline või mitte, või siis mõni noor ütleb, et ta on alaealine, tegelikult ei ole. kuidas kohus kindlaks teeb, kas tegemist on alaealisega või mitte? Πολύ δύσκολη η οριοθέτηση, αλλά μπορούμε να συμβάλλουμε με κάποιες απόψεις που να... Mina arvan, et niisuguste äh, faktide sedastamine võib osutuda keeruliseks, aga ikkagi huvitab meid teie arvamus. tänan kolleege küsimuste eest ja annangi nüüd sõnajärje külalistele üle, aga palun jääge vii-, kumbki viie minuti piiridesse. Äh, ning kõigepealt äh, härra Pikal sõna. Oui, euh... ja ma äh, alustaksin siis vastustega, minu kolleegid kindlasti täiendavad mind äh,. kriminaalvastutusele võtmise vanus kõigepealt mm,. komisjoni äh, mandaat äh, ongi just siin teistsugune äh, kui parlamendil. Euroopa Liidus on tõesti äh, praktika varieeruv. Belgias praktiliselt kuni kaheksateist aastani äh, rakendatakse ikka kasvatuslikke meetmeid. isegi kui kuueteistaastase võib siiski juba täiskasvanute kohtu ette tuua Inglismaal jällegi äh, on minu meelest kriminaalvastutusele võtmise vanus üsna äh, madal, minu meelest isegi kümme aastat. Äh, me kõik mäletame aastate tagust juhtumit, kus isegi seitsme-kaheksa aastast taheti kohtu ette tuua. see on tõesti suur probleem ja seetõttu võib-olla polegi komisjon äh, soovinud siin äh, selle küsimusega tegeleda, see ühtlustamine on tohutu töö, äh, sekkumise meetodid, vahendid, õiguskord on ikkagi Euroopa Liidu liikmesriikiti väga erinev. aga mina arvan, et oleks ehk kasulik ette näha mingisugune lävend, vanuse lävend, ütleme nii tõesti, et kümneaastane või seitsmeteist ja poole aastane ei ole ju võrreldavad. Prantsusmaal näiteks alaealiste puhul alla kolmeteistaastasi ei ole võimalik süüdi mõista kriminaalkorras. tegemist on äh, ikkagi alaealine Eh, see, niisugustel puhkudel eh, võetakse vast- eh, või rakendatakse kasvatuslikke meetmeid, aga siis järgmine vanusevahe on kolmteist kuni kuusteist. ja siis ei ole muud võimalust, kui tõesti on vaja süüdi mõista, siis on eraldi karistuse kategooriad selle vanuse vahele ja eh, üle selle vanuse on, üle, üle kuueteist aasta on võimalik juba täiskasvanu karistust rakendada, kui kohus ei otsusta teisiti. üritan eh, nüüd kokkuvõtlikult eh, vastata kõikidele küsimustele, mikrofoni ei ole. Lähen nüüd teie küsimuste juurde. vanusepiirang kriminaalvastutusele võtmisel. probleem on selles, et see on jah, tegelikult väga suur puudujääk, sest äh, tagatiste ühtlustamine liikmesriikides on väga puud-, erinev. iga liikmesriik on direktiivi üle võtnud erinevalt ja väga sageli direktiivid ei tegele ka nende vanuse äh, lävenditega, aga see on oluline küsimus see ei ole ainult selles, et me paneme mingi miinimum-maksimumvanuse piirangu paika. küsimus on selles, mida me saame teha alaealisega, kes on miinimumvanusest allapoole jäänud. kui ma ei pane nüüd paika mingit teatud äh, panen selle paika siis neljateistkümne aastaga selle kriminaalvastutusele võtmise võimaluse ja samas äh, võtan kasutusele mingi üksikisiku puhul vabaduse võtmist või siis kasvatuslikke meetmeid või siis ka sellise isiku suhtes, keda ei äh, saa äh, vastutusele võtta, siis need tagatised kohalduvad automaatselt. nüüd üle kaheksateistkümne 18 aasta vanused. ka siinkohal panevad hartad äh, väga täpselt kõik äh, paika. mis puudutab nüüd direktiivi ettepanekut, siis siin täpsustatakse, et neid kaitsemeetmeid äh, kohaldatakse sellest hetkest alates, mil seda isikut käsitletakse kahtlustatava või süüdistatavana ning äh, siseriiklikusse õigusesse kirjutatakse sisse, et seda isikut äh, äh, käsitlakse siis vastutavana sellest, selle rikkumise sooritamise hetkest ja siis hakkavad ka kohalduma need kaitsemeetmed. mis puudutab nüüd alaealise lapsega seotud menetlusi, aga lapse puhul ei ole meil võimalik äh, vanust kindlaks määrata, see on väga oluline probleem, peab ütlema, et Itaaliast on siin näite oma riigist, aga see on lihtsalt äh, selline näide, on võimalus äh, tuvastada seda alaealist aga kui tema poolt äh, välja toodud tõendid ei ole veenvad, äh, siis ma ei räägi siin üldse sõrmejälgedest äh, ja sellest, et on olemas rahvusvahelised andmebaasid, siis on võimalik tema luude alusel teha analüüse ja siis lei-, tuvastada, kui vana ta on nii et kui meil ei ole võimalik dokumentide alusel või üldse tõendite alusel tuvastada tema vanust, siis eeldatakse, et ta on alaealine. ja lõpetuseks. noorte täiskasvanutega seonduvad küsimused. noored täiskasvanute kategooria on väga erinev liikmesriigiti mõnes liikmesriigis ei käsitleta neid alaealistena, teistes liikmesriikides on noorte täiskasvanute jaoks eraldi meetmed ette nähtud. mina leian, et põhialus ja põhimõte on see, et tagatiste, tugevdatud jõu, tõhustatud tagatiste kasutamine tähendab seda, neid kasutatakse siis, kui need kahtlustatavad või süüdistatavad on alaealisena selle rikkumise täide viinud. nii et äh, meie vastus õigussüsteemis peab olema selle üksikisiku loomusest lähtuv. aitäh. No, grazie anche alla professoressa Patanei. Aitäh, professor Patanei ja Pikal selle informatsiooni eest, mis me saime teie vastustest äh, küsimustele. tänan teid ja annan äh, sõna tagasi härra Moraesele, kes jätkab tööd äh, kuulamise juhatajana ähm.. suur tänu, Katriina. Läheme nüüd edasi. järgmine voor ja räägime tasuta õigusabist nüüd edasi. siin võtab juhtimise üle Deniss de Jong, kes on meie raportöör ja kutsuksin siia ka Emilio Alvarez Salcedo, kes on eh, Hispaania justiitsministeeriumist üksuse juhataja ja Sazana Moratse, kes on eh, Open Society Justice Initiative eh, Budapesti kontori direktor, nii et palun teil ka liituda siin minuga and uh, Dennis de Jong is going to take the Dennis de Jong võtab siis nüüd äh, juhtimise üle, nii et Dennis, äh, sõna on sul. suur tänu, Claude! hea meel äh, on siin näha nii palju inimesi, kes ei ole veel silma looja lasknud ja on aktiivselt jälgimas meie arutelu ja me oleme kümme minutit jäänud praegu päevakorrast maha, üritame siis selle aja tagasi võita me oleme palunud siia väga olulised külalised täna, kes aitavad meil äh, mõttearendusele kaasa. ja ma võtan võib-olla sõna pärast nende sissejuhatust, aga ma ei alusta mingisuguse pika sissejuhatusega oma raporti kohta, nii et suure hea meelega annan ma kõigepealt sõna härra Emilio Alvarez Salcedole, kes on äh, Justiitsministeeriumist Hispaaniast tulnud külla ja siis äh, sa saad oma raad selle pärast seda, aga palun, härra ähm, Salcedo. suur tänu, härra esimees, äh, selle küllakutse eest. Ähm, suur tänu, et andsite Hispaania ministeer-, justiitsministeeriumile võimaluse teie poole pöörduda. ma tahaksin teile rääkida siis ähm, kohtulahenditest, mis on äh, langetatud Hispaanias ja tahan algusest, äh, alguses kohe välja öelda, et minu meelest äh, on Justiitsministeeriumi ja see on ka mu äh, Justiitsministeeriumi seisukoht, et meil on üks kõige heldemaid õigussüsteeme üldse, sest see puudutab kõiki kohtupädevusi, mitte ainult Hispaania kodanikke, vaid ega ka Euroopa kodanikke, vaid hõlmab kõiki kodanikke ükskõik mis põhjusel nad on Hispaanias. tasuta õigusabi on üks meie õigusriigi alustaladest, see annab eh, juurdepääsu eh, õigusele mm, ka eh, vähem soodustatud sotsiaalsesse gruppi kuuluvatele inimestele. artiklitega kakskümmend neli ja kakskümmend viis antakse põhiseaduses siis õigus kahtlusalustele ja see on täiesti vastavuses õigusriigi sotsiaalkontseptsiooniga. ja selleks, et kõikidel kodanikel oleks juurdepääs õigus, õiglusele, on äh, põhiseaduses sees artikkel sada üheksateist, äh, millega öeldakse seda, et äh, õigus on tasuta, kui seadus seda niimoodi ette näeb ja et inimest peab inimesele peab kaitse olema kättesaadav tasuta, see on meie põhiseaduslik raamistik. kõik tegevused, mis äh, annavad kodanikule juurdepääsu võimaluse õigusele, on, on ähm, põhiseadusega lubatud. see tähendab seda, palutakse kõnelejal natukene aeglasemalt võtta tõlgid ei jõua järele joosta kahjuks. see tähendab seda, et äh, kõik äh, inimesed, äh, vangistatud inimesed, vägivalla ohvrid peaksid saama täpselt samasuguse kohtlemise kõikide teistega samasuguse kohtlemise aluseks peavad nad siis saama advokaatide poolt. meie süsteem on suhteliselt keeruline, sellepärast et Hispaania riik kui selline on keerukalt üles ehitatud. meil on kõigepealt siis äh, föderaaltasand ja siis ähm, autonoomsete piirkondade jaoks ette nähtud süsteem ja paljud need pädevused ei ole veel selgelt üle kantud on palju selliseid piirkondi, kus kasutusel on praegu täiesti oma süsteem. nii et äh, erinevate piirkonniti on rahastamine erinev. kõik äh, autonoomsed piirkonnad on kehtestanud oma reeglid ja paljudel juhtudel Äh, advokaat, kes annab täpselt samasugust teenust, võib erinevates piirkondades äh, kasseerida erinevaid tasusid, see on tänane reaalsus, nii et äh, õigusabi ei ole sugugi tasuta Hispaanias täna, mõned arvnäitajad. Ähm, tasuta õigusabi kulud on tõusnud kahesaja kahekümne koma viie miljoni euroni üks koma seitse miljonit inimest on äh, saanud äh, tasuta õigusabi. nelikümmend neli koma seitse miljonit eurot on äh, maksma läinud vangistuses olnud inimestele õigusabi andmine. seda arvestades siis äh, ma tahtsin lihtsalt viidata nendele numbritele ja struktuuridele. meil on kolm peamist sammast, mis on meie süsteemi aluseks. kõigepealt eh, rotatsioonisüsteem ehk teisisõnu vabatahtlikud eh, advokaadid Need on need advokaadid, kes äh, pakuvad toetust nendele, kes äh, seda taotlevad. ja lisaks äh, sellele siis veel eraldi sektsioon, nimelt soopõhiste vägivallajuhtumite arutelus meil on kõikides Hispaania piirkondades vähemalt üks spetsialistist advokaat selles küsimustes ja siis lisaks sellele ka veel spetsialistid nende inimeste jaoks, kes on juba vanglates ma pean seda natukene seletama. kõik Hispaan-, kõikides Hispaania piirkondades on vähemalt üks advokaat, kes on pidevalt valves. valves olevate advokaatide arv aga sõltub siis otseselt äh, piirkonna suurusest. aga me räägime siin tuhandetest advokaatidest, kes äh, seda teenust iga päev äh, aasta läbi pakuvad ja loomulikult tuleb seda kuidagi rahastada ja lisaks sellele veel ka käitluskulud. tasuta õigusabisüsteem Hispaanias ei tule otseselt äh, föderaaleelarvest. nimelt on teatud advokaatide assotsiatsioonid, kolleegiumid, kes äh, neid, äh, kes seda asja siis rahastavad. seda tehakse siis kord kvartalis ja sõltub see konkreetselt see summa, mis siis eraldatakse, sõltub sellest, millised kulud on olnud. selleks, et äh, tagada see on lihtsalt sellepärast, et, äh, et need summad, mis välja antakse, vastaksid tõesti esitatud teenustele. nii et mis puudutab selle direktiivi sisu, ma ei ole päris täpselt aru saanud äh, mõningatest aspektidest. kõigepealt, nii nagu kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, äh, on meiegi ähm, tasuta õigusabisüsteem teistsugune kui teistes liikmesriikides ja kui te tahate hakata standardiseerima teatud valdkondades, siis see kujuneb ilmselt üsna problemaatiliseks. ma toon teile ühe näite. näiteks Euroopa vahistamismäärus Äh, sellega ei kaasle mitte ainult, kaasne mitte ainult kulud, äh, rahalised kulud, vaid äh, ka muud operatiivkulud. eksperdid peavad sellega arvestama. me peame üritama ära otsustada selle, et mis on Euroopa vahistamismääruse eelised kuidas me kavatseme seda kõike rahastada, kust need rahad peaksid tulema? on täiesti selge, et äh, Hispaanias äh, peavad ju ka selle vahistamismääruse täitmiseks kaasama siis advokaadid ja see tähendab seda, et Hispaania peab selle vahistamismääruse äh, täidesaatmise rahastama. sellised küsimused ei ole selged, kas meil peaks olema mingisugune hüvitiste süsteem äh, et hüvitada liikmesriikidele need kulud, mida nad kannavad äh, selle täitmisele pöördumisega seoses. näiteks Portugali äh, näide, et kui nüüd äh, esitatakse see vahistamismäärus Portugalilt Prantsusmaa suunas, kes siis selle eest maksab, kas maksab Prantsusmaa või Portugal? lisaks sellele veel üks väga oluline küsimus, nimelt äh, juriidiliste isikute küsimus, loomulikult tuleb ka sellele tähelepanu pöörata praeguse direktiivi küsimuses, see tekitab meile väga tõsist peavalu praegu ministeeriumis. kuidas öö, äh, tagada öö, äh, aga ka öö, äh, piisav õigusabi nendele inimestele, kellelt on võetud vabadus? Hispaania praegu keskendub väga-väga palju õigusalase info edastamisele. on väga oluline, et see tasuta õigusabi äh, hõlmaks endas ka kinnipidamisasutused, ka see muidugi maksab, aga on väga oluline, et kõikides kinnipidamisasutustes oleks sõlmitud kokkulepped erinevate nende advokaatide nõukogudega selleks, et oleks võimalik abi anda ka inimestele, kes on hetkel vangistuses. nüüd äh, välismaalaste küsimus. Hispaania on väga suur riik meie piirid on äh, väga problemaatilised, üsna tihti jõuavad meie territooriumile alaealised ja kelle, keda tuleb aidata. väljasaatmise küsimused, äh, tõlkeküsimused, äh, asüülitaotluse esitamised ja nii edasi. Hispaanias on inimestel automaatne õigus advokaadile juurdepääsuks ja, ja need advokaadid peavad olema võimelised inimesi aitama. kõik inimesed, kes ületavad Hispaania riigi piiri, saavad automaatselt selle õiguse. kas siis vaistamise korral või muidu, kõigil on õigus õigusabile ja alaealistel on õigus ka sotsiaalteenustele. ma tahtsin nendest küsimustest kindlasti teiega rääkida, ma ei lasku detailidesse, selleks ei ole mul lihtsalt aega, aga ma tahtsin väga selgelt lõpetuseks öelda, et üks on siin kõige olulisem, nimelt tasuta õigusabi maksab midagi. ja see on üsna suur summa, mis läheb see maksma. Hispaanias me oleme teinud väga suuri jõupingutusi selleks, et eelarvest raha leida Eh, selle teenuse pakkumiseks kõikidele kodanikele. on aastaid, eh, kus me oleme näinud eh, seda, et need õigusabikulud on lakke tõusnud kaheksa, kümme protsenti aastas teatud autonoomsetes piirkondades samamoodi ja teisalt on ka selliseid aastaid, kus need sammud on, kus need summad on täpselt ja needsamad advokaadid äh, saavad selle teenuse eest äh, väga väikest tasu, aga sellest lõikavad kasu teinekord sajad ja sajad inimesed. suur tänu, sellega ma lõpetan. suur tänu, väga selge sõnavõtt ilmselt väga elava arutelu alguses ja ma arvan, et pärast meie teist kõnelejat me selle debati juurde ka läheme. meie teine kõneleja täna on Sasana Moratse Zazana Moratse on ähm, Open Society Justice Initiative'i Budapesti kontori direktor ja teile samasugune palve, palun pidage kinni äh, oma kõneajast, äh, selleks kõneks on teil kümme minutit maksimum. suur tänu, suur tänu selle võimaluse eest pöörduda teie poole täna me tõesti hindame seda võimalust äh, detailset äh, infot jagada teiega nende direktiivide puhul ajal, mil te neid menetlete. Euroopa Liit on äh, astunud suured sammud edasi viimase paari aasta jooksul selleks, et tagada õiguste kaitse kõikides liikmesriikides on ja võtnud vastu kolm äh, väga olulist direktiivi. ma rääkisin, räägiksin teile siis äh, vabaühenduste vaatevinklist. Ähm, koos oma partnerorganisatsioonidega on minu organisatsioon Open Justice Initiative äh, viisteist, on viimased viisteist aastat tegelenud ähm, õigusega äh, juurdepääsule tasuta õigusabile. me oleme olnud äh, paljude valitsuste jaoks nõuandjaks, oleme viinud läbi uuringud liikmesriikides ja oleme üritanud ju luua võrgustikku, see on vabaühenduste võrgustik, äh, mis koondab pra-, tänaseks kaheksateistkümne liikmesriigi organisatsioone menetlusõiguste osas nüüd äh, meie eesmärgiks on see, et Euroopa Liidus kujuneksid välja väga selgesõnalised direktiivid. selle aasta maikuus koos, koos meie äh, võrgustikuga korraldasime ümarlaua neljakümne eksperdiga. seal olid kaitseadvokaadid kohal, poliitikud, vabaühenduste esindajad liikmesriikidest selleks, et üle vaadata ehm, välja pakutud direktiiv eh, selles osas, mis puudutab tasuta õigusabi, õigust ja nii edasi ja kolm suurt järeldust võib teha sellest kohtumisest. kõigepealt meie äh, organisatsioonid ähm, tunnustasid seda, kui olulised on need direktiivid ja, ja kui oluline on see, et on astutud nii suurte sammudega edasi. Euroopa Komis-, Euroopa Parlamendi liikmete osalust on seal tunnustatud üliolulisena ja nähakse ette, et sellel on järgnevatel läbirääkimistel veelgi suurem roll. nüüd teiseks, dire-, direkt-, direktiiv äh, juurdepääsule õigusabiga käib käsikäes õigusega advokaadile. see direktiiv on mõttetu, kui äh, Ehm, eh, süüdistatul eh, või kahtluse alusel ei ole võimalust eh, endale advokaat palgata. kahe tuhande kolmandal aastal hakkas komisjon tegelema menetluskorra analüüsimisega ja see hõlmas ka kõiki teisi õiguseid. hiljem koorus välja visioon selle kohta, et ne, kõik need asjad tuleks panna ühe meetme alla, niinimetatud meedet see. kahe tuhande kümnendal aastal tellis äh, komisjon ekspertide grupilt äh, hinnangu selle kohta, et kuidas äh, lahendada meetmed C direktiivid. me olime koos sellel kohtumisel ja komisjon mingil hetkel tegi ettepaneku, et see sõnastamisprotsess luua kaht, lüüa kahte ja tekiks kaks uus, uut direktiivi ja sellepärast meil ongi nüüd siis see C1, mis hiljuti vastu võeti ja C2 mis on veel vastu võtmata ja mida arutatakse praegu. ja kolmandaks äh,, organisatsioonid olid väga mures selle killustatud lähenemise pärast, mis on tekkinud äh, selle uue direktiiviga ja lisaks äh, mittesiduvatele ettepanekutele teiste aspektide osas. kardetakse, et see direktiiv jätab augud kaitses, kui see ei ole piisavalt äh, suure ulatusega ja kui see ulatus on piiratud, siis on see kõik tühipaljas ähm, paber, see dokument. Äh, teiste õiguste rakendamiseks on meil vaja juurdepääsu õigusabile ja samas on teadusuuringud näidanud, et see on Achilleuse kand paljudes liikmesriikides, väga paljudes liikmesriigis ei ole tagatud äh, tõhus äh, õiguste kaitse ja praktiliselt ei ole mitte mingisugust tasuta õigusabi süsteemi nüüd äh, teeksin mõned äh, detailsemad märkused äh, lisaks kolmele üldmärkusele. kõigepealt ulatus. see välja pakutud direktiiv näeb ette piiratud rakendusala võrreldes direktiiviga, mis puudutab juurdepääsu advokaadile. sellest rääkisid ka eelkõnelejad ja ütles, et praegune välja pakutud direktiiv kehtib ainult nende jaoks, kellelt on võetud vabadus see välistab äh, näiteks need inimesed, kellele, äh, kes on tingimisi vabastatud, äh, kuid kellel võivad tekkida väga tõsised probleemid õigusabi saamisega. kui see üleminekuperiood läbi saab, millal see üli, üleminekuperiood läbi saab, ka see on küsitav ja tegelikult on hästi võimalik, et võetakse inimesele õig-, inimeselt õigus öö, Ähm, õigus abile ja samas kuulatakse nad üle näiteks politseijaoskonnas. nii et õigus, äh, õigusabile, tasuta õigusabile peaks kehtima vähemalt nii kaua, kuni inimene jõuab kohtusse ja peab kohtus tunnistusi andma. ülemineku õigusabi peaks kehtima nii kaua, kuni inimesel on normaalne võimalus leida endale advokaat ja tema teenuseid kasutada pragmaatiline lähenemine tõstatab raskusi ka tasuta õigusabiteenuste järjepidevusele, sellel on väga-väga olulised mõjud äh, selle õigusabi kvaliteedile. ja lõppkokkuvõtteks, arvestades seda, et need kaks direktiivi on omavahel otseselt seotud, peaks see tasuta õigusabi direktiiv peegeldama äh, advokaadile juurdepääsu direktiivi sätteid. teiseks ma tooksin välja kulud. praegu välja pakutud öö, äh, ettepanek eemaldab, hoiab kokku siis selle pealt, et taotlusi esitavad teise korra inim-, teinekord inimesed, kes, keda, kes, kel selleks õigus ei ole ja kelle taotlus lükatakse tagasi. aga praegu tõesti on väga palju rõhutust selles osas, et kas me suudame endale seda lubada, seda tasuta õigusabi anda ja järjest rohkem on inimesed sellest häiritud ja seega meie ekspertrühma kohtumisel äh, öeldi, et kuludest praegune direktiiv rääkima ei peaks ja järgmine oluline tähtis punkt on sõltumatus ja võrdsus. praegusel kujul võrdsuse ja äh, võrdsuse punktid on sisse toodud siduvas äh, soovituses. on väga oluline, et advokaadid oleksid sõltumatud ja ekspertide rühma äh, puhul lepiti kokku võimalikest probleemidest, kus politsei nimetab süstemaatiliselt pidevalt inimestele advokaadideks inimesi, keda nemad peavad endale sobivamaks. ja tõstatati väga palju küsimusi õigusteenuste kohta ma kohtusin äh, nende kohtumiste raames väga paljude erinevate, ka täna siin saalis viibivate inimestega. Äh, sellest, et meil ei ole seiremehhanisme. üsna tihti on nii, et tasuta õigusabi annavad veel advokatuurieksami tegemata juristid ehk algajad. liikmesriikides on muidugi süsteem erinev, aga põhimõte kui selline peaks olema direktiiv sees. neljas punkt, mille me oma ümarlaual välja tõime, on äh, siis äh, selle süsteemi eelised, suunised näevad ette, et et mida liikmesriigid täpselt peavad tegema. paljudes liikmesriikides on see võimalus, äh, kuidas piiratakse juurdepääsu õigusabile. see vahendite test, äh, mida üsna palju kasutatakse, tähendab seda, et üsna vaesed inimesed jäävad õigusabita. on liike, on riike, kus ainult kümme protsenti inimestest on äh, abikõlbulikud tasuda õigusabiks, aga me peame siiski eh, sellise vahendite testi läbi viima kahtlusaluste puhul. viies ja viimane punkt eh, rõhutab sellele, kui oluline on mehhanismide olulisus ja teenuste haldamine. Eh, see tegelikult puudutab kõiki eeltoodud küsimusi on väga vähe liikmesriike selliseid, kellel on äh, tehtud teadusuuringuid õigusabi kohta ja ei olegi organeid, kes seda tasuta õigusabi peaksid andma ja üsna tihti on teenused killustatud ja antakse neid teenuseid ainult ad hoc'i põhiselt. ja ei ole mitte mingisugust järelevalvet liikmesriikides, isegi kõige kõige algelisemat infot ei ole kogutud tasuta õigusabi kohta ja tõesti ei mõisteta seda, millised probleemid on tasuta õigusabiga kaasnenud ja ei mõisteta seda, ei ole ka mitte mingisuguseid äh, suuniseid ähm, äh, õigusabi erinevate aspektide kohta, üks kõige olulisem küsimus äh, siseriiklikele äh, Äh, poliitikutele on see, et äh, kas neid teenuseid antakse kõige tõhusamalt või ei. Äh, Leedu valitsusega tegime koostööd kaks tuhat, kaks tuhat neli uue õigusabisüsteemi väljakujundamisel ja see kõik sai alguse sellest küsimusest, et valitsus kuulutas väga oluliseid summasid tasuta õigusabile, aga süsteem ei toiminud, ei olnud mitte mingisugust äh, ülevaatlikkust selles osas, äh, ei olnud läbipaistvust äh, ja, ja ei olnud keegi otseselt vastutav selle äh, eest. Leedu tõi sisse järkjärgulised reformid, mis lõpuks viisid ka öö, konkreetse riikliku organi loomiseks. näiteks Hollandis on täiesti sõltumatu tasuta õigusabi süsteem riigist. konkreetsed süsteemi osad muidugi on liikmesriikide otsustada, aga direktiiv peaks nõudma seda, et mingisugune kõikehõlmav süsteem ikkagi looks, mis tagaks sõltumatuse õigusabi andmise puhul ja tagaks selle juurdepääsutavuse ja lõpetan, need on siis need võtmeaspektid meie kohtumiselt. me anname hea meelega lisainfot ja toome praktilisi näiteid ja selles mõttes olemegi juba hakanud koostama väga lühikesi selliseid ülevaateid, need on sellised kahelehelised äh, Äh, lehed selle kohta, et milline on tasuta õigusabi äh, süsteem äh, välja võetud Euroopa Liidu liikmesriikides, see aitab välja tuua selle, et mis on probleemid ja millised on head tavad olnud. me oleme teinud koostööd ka Euroopa Parlamendiga väga pikkade arutelude osas, mis puudutasid direktiivi, kus siis tagatakse juurdepääs advokaadile ilma teie toetuseta ei oleks me suutnud vastu võtta sellist äh, tõhusat dokumenti, see ei oleks olnud võimalik ja ei ole võimalik nüüd ka uue direktiivi vastuvõtmine. kui ei tagata tasuta õigusabi inimestele, siis see läheb väga kalliks maksma, mitte ainult nendele üksikisikutele, kellel ei ole siis õiglast kohtupidamist, vaid ka kogu süsteemile. Uh, suur aitäh ma loodan, et meil on enne kella viit veel aega küsimuste-vastuste vooruks. aga nüüd enne tahaksin ise paar üldist märkust teha selle raporti kohta, mida ma ise koostan. kõigepealt, äh, nii nagu ka härra Alvares ütles, me praegu tegeleme menetlusgarantiide teekaardiga alles, sellepärast et liikmesriigid soovisid Euroopa vahistamismäärust ja nüüd meie eelmise parlamendi koosseisu ajal äh, küll võtsime selle äh, vahistamismääruse määruse vastu, kuid midagi ei ole edasi toimunud. ja kui te tõesti soovite, et see rakenduks, siis äh, tuleb seda seostada ka õigusabiga see oli esimene märkus. teine. lähtuksin puhtalt inimõigustest. ma tean, et teatud kulud tuleb tasuda, aga äh, kui me alguses mõtleme garantiidele, äh, mis äh, võiksid kõigile sobida, kes satub näiteks teismes liikmesriik, teises liikmesriigis uurimise alla või keda äh, kahtlustatakse, siis äh, ei tohi oma lähenemist piirata. komisjoni ettepaneku äh, kohaldamisala on minu arvates liiga piiratud. me ei saa tõesti äh, piirduda ainult juhtudega, kus kõne all on vabaduse võtmine meil peab olema ikkagi täieulatuslik õigusabi selles uues meetmes. kui me soovime vastastikust usaldust saavutada, siis peame minema lõpuni. aga nüüd näen, et nõukogu kisub hoopis teise poole ja kui me e, õigusabiga edasi ei lähe, siis ei saa ka lastemenetlusgarantiidega midagi saavutada. ja kui me üldisemalt räägime, siis e, sellel on omad tagajärjed ka meie vastastiku, vastastikuse tunnustuse alal tehtud tööle. see puudutab Euroopa Liidu uurimismäärust ja vahistamismäärust, need kaks asja on omavahel seotud. kui te õigusabi küsimust liiga kitsalt käsitlete, siis ei saa saavutada ka teiste määrustega mingit edu ähm nõukogu juba teab, millise raporti ma kavatsen koostada, see on pigem ründav, aga ma olen alati valmis asju arutama. ja nii, nagu siin professor kõneles, ühest küljest äh, on meil ole, olemas kõik need erinevad Äh, direktiivid, osad meie menetlusõigusest, mida me soovime näha sidusalt, aga teine küsimus on soovitused, kas soovitused peaksid jõudma direktiivi? minu arvates on see halb õigusloome. seega minu soovitustes on palju elemente, mida võtta direktiivi, mida mitte ja vaatame siis äh, mida läbi, läbirääkimised annavad. kõigepealt tuleb omavahel parlamendis kokku, äh, kokkuleppele jõuda ja siis alustame kõnelusi nõukoguga. aga ma ei saa sõna võtta ilma selleta, et ma kutsuksin nõukogu üles kiirustama õigusabi küsimustes ja tegema ära midagi juba sel aastal. nii, Birgit Sipel on vist soovinud sõna. suur aitäh, kõneleksin saksa keeles lubage mul nüüd äh, meenutada, et pikki äh, aastaid on politsei ja teised õiguskaitseorganid neid teemasid tagant tõuga, tõuganud, aga Lissaboni lepinguga liikus pendel nüüd äh, teises suunas ja hakati kõnelema rohkem menetlusgarantiidest ja jällegi riigi kui äh, süüdistaja ja kahtlusaluse või süüdistatava õigused tuleb tasakaalustada. ja samas hääldab äh, mind kergelt see, äh, kui ikka ja jälle öeldakse, mis see kõik maksma läheb, näiteks kolleeg Alvarese sõnavõtus tema arvates äh, on kõik nii kallis, kõik läheb nii kalliks maksma ja siis jäetakse kõik tegemata. ignoreeritakse. ega äh, süüdistuse esitamisel ei rääg- äh,, ei räägita sellest, kui palju see süüdistuse esitamine maksma läheb, ei. mina olen alati rääkinud, et on vaja kaitsta põhiõigusi ja vabadusi, aga kolleeg rääkis, et harmoneeritud standardi rakendada on väga raske, sellepärast et liikmesriikide õiguskorrad on erinevad. aga sellepärast me olemegi kokku tulnud, et leida mingi ühine nimetaja, et harmoneerida rohkem menetlusi, et protsessid oleksid tõhusamad kui seni, Äh, seda ka kriminaalmenetluses, seda ka prokuröride töös ja nii edasi. ja ma olin väga tänulik, kui ma kuulsin selgelt, öeldi, et et advokaadil tõesti ei ole mingit väärtust, kui, kui ei suudeta advokaati palgata. ja ärgem seda ka unustagem praegu saame liikmesriikidele öelda, et neil on veel kodus vaja palju ära teha ja nagu kui te soovite, et, et politsei eh, ja justiits koostöö toimiks, siis tuleb alati mõelda ka, kes asub nende menetluste teisel poolel. Argentiini. suur aitäh! mul on päris hea meel, et ähm, ähm, me siiski äh, jõuame üksteise mõistmisele lähenemisele. vastastikuse tunnustamise äh, põhimõte on minu jaoks uudis. kui ma parlamendi liikmeks sain, siis ma äh, küsisin ise ka endalt, et ega, ega justiitskoostöö ei saa ainult vastastikuse usalduse põhimõttele tugineda. tuleb mõelda ka, kuidas usaldatakse kodanikke, aga seda ei ole alati tehtud. samas meie koostöös on see väga tähtis. praegune on koostöö ebapiisav, kõik teavad seda, justiitsministeeriumi esindaja Hispaaniast teab ise ka seda. mõelge mitmetele äh, kohtuotsustele. mille, äh, mille puhul on peetud õigusabi liiga kalliks. no mis see siis tähendab? meie justiitskoostöö ei olegi enam võimalik. no jaa, põhimõtteliselt on see õige, olen nõus teiega. seni, kuni ei ole võimalik head õigusabi tagada, ei ole võimalik ka üleüldse meie süsteemi integreerida, sest me peame mõtlema ka ohvriõigustele. loomulikult soovime me demokraatiat aga ka demokraatlik riik peab demokraatlikult käituma ka kahtlusaluste suhtes uh,. Please, Mr Alvarez, can you answer? härra Alvarez, kas te vastaksite küsimustele? Gracias, yo creo que tengo que haberme expresado muy, muy, muy mal porque estar usted ma ilmselt väljendusin väga ebatäpselt ma lihtsalt ütlesin, et äh, ma olen vastu sellele, et tohutud summad kulutatakse õigusabile. ei, ma ei ole õigusabi vastu, vaid selle vastu, et tohutud summad kulutatakse. Hispaanias on meil äh, suurepärane tasuta õigusabisüsteem, aga samas see läheb riigile, kõigile maksumaksjatele palju maksma. seda ütlesin oleks muidugi parem, kui oleks, oleks rohkem, rohkem raha, siis saaks ka rohkem õigusabi anda Hispaanias, aga mm, ma lihtsalt tahtsin öelda, et Hispaanias ei vaadeldakse, ei vaadelda õigusabi ainult millegina, mida tuleb meie oma kohanikele anda, vaid ka teiste liikmesriikide kodanikele, ja, ja me peame mingisuguse lävendi äh, kindlaks määrama. kaks kolmandikku minu kaaskodanikest või isegi äh, kõik äh, Hispaania kodanikud tegelikult kõigil eba või Hispaania kodanikel on õigus tasuta õigusabile, meil on palju pensionäre, töötuid ja just ja, ja väga sageli on perekonnas kõik tööta äh, või siis perekonnas on ainult üks leivateenija ja neil on kõigil õigus äh, tasuta õigusabile. ja kui näiteks Hispaania kodanik või vabandust, kui keegi tuleb ähm, Hispaaniasse, tuleb üle piiri, siis on ka temal õigus oma eh, õiguste kaitseks. see on väga hea süsteem meie arvates, aga see on väga kallis. ma olen eh, tasuta õiguse tagamise suur pooldaja ma arvan ka, et me peaksime eh, piisavalt vahendeid kulutama sellisele süsteemile ja, ja juristidele tuleb ka korralikult maksta. mitte nii nagu praegu. Need juristid, kes minu ministeeriumis töötavad, neil pole palgatõusu olnud alates kahe tuhande kolmandast aastast. ja minu riigis on olukord keeruline, seega on väga raske võimalikult paljudele tagada tasuta õigusabi. ja see aruanne, mille ma kaasa võtan, näitan, näitab ka äh, seda äh,, mille eest mina seisin, see, see on siin vabast tasuta õigusabist raamatuke. kõik eksperdid ütlevad, et need, kes õigusabi on saanud Hispaanias, on väga rahul sellega üle. üle üheksakümne protsendi on rahulolu tas-, tase. miljonid on sellist võimalust kasutanud. suur aitäh. mulle tundub, et tõesti see, te mm, olete asjast natukene teistmoodi aru saanud, kui alguses teid mõisteti, aga võib-olla on äh, lihtsalt, oligi vaja selgitada seda. järgmine küla, külaline, palun. jah, äh, mõni kuu tagasi on sellest ka räägitud, aga ei saa alahinnata äh, kõikehõlmava direktiivi vajadust äh, ja ei saa alahinnata ka libekomisjoni tähtsust selles töös. ma olen veendunud, et te olete äh, valmis teekaarti edasi arendama ja näen, et teie komisjon on valmis protsessis kaasa lööma tehes nii, et kõigi õigused oleks tagatud nii selle direktiiviga, varasemate direktiividega, et tõesti kodanikud saaksid kasutada kõiki oma õigusi, mis direktiivides on ette nähtud ja et nad saaksid tõhusat õigusabi. suur aitäh ja tuletan nüüd kolleegidele meelde, et äh, ma tahan oma raporti äh, lõbuosa valmis saada sel nädalavahetusel, sest ta peab olema õiges formaadis, aga järgmisel nädalal peaks olema juba kõikidele kättesaadav, võite tutvuda sellega. igal juhul suur aitäh, Claude Moraes, et te mulle sellise võimaluse andsite. suur aitäh. Tõnis, aitäh meie külalistele ja tahan ka aitäh öelda kõikidele parlamendiliikmetele, kes siin äh, veel kohal on, kes osalesid ja kes on jätkuvalt kohal. meil on veel äh, ettekandeid, mis on seotud kriminaalmenetlusega. Äh, ma tean, et pärastlõunal on, on koosolekul, koosoleku jälgimine keeruline, kuid äh, mul on hea meel, et parlamendiliikmed on siiski kohal ja väljendavad oma huvi teema vastu. järgmist paneeli juhatab kolleeg Natali Grisbeck. meie külalised on Bostjan Subantšitš, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik ja Holger Matt, Euroopa advokatuur, kriminaaladvokaatide assotsiatsiooni juht, esimees. ja mul on üks praktiline tähelepanek ka. Äh, tahaksin küsida, ega teil külm siin saalis ei ole? ma küsin, kuidas selle saali temperatuur teile tundub, mitte et kas te olete ükskõiksed, ei, lihtsalt äh, kas te ei tunne, et on külm? minul on nii külm, ma ju, hea küll. kui keegi teine veel tunneb samamoodi, siis ma ei, ei, ei kuju-, see ei ole minu ettekujutuse vili. ilmselt äh, ma olen britt, ma peaksin olema harjunud jahedaga, Timothy, teiegi vist äh, tunnete midagi, vaatan kui tõesti inimesed tunnevad, et siin on jahe, siis ma pean äh, püüdma midagi ära teha, et temperatuur muutuks. Äh, ja samas me räägime nii olulistest küsimustest, mis puudutab äh, kõiki liikmesriike, õigusabi, ma arvan, et meie maksimaalsed pingutused ne-, nendele teemadele keskendumiseks on, seda, on, on olulised ja järgmine teema on süütuse presumptsioon. Natalii, palun. Merci beaucoup euh,, cher president. suur aitäh äh,. kallis esimees äh, tere tulemast kõigile. Äh, meil on tegemist juba kolmanda äh, paneeliga. see on nagu üldisem ja asume siis kohe asja kallale. sissejuhatuseks pean siiski ütlema, et äh, karistusõiguse valdkonnas justiitskoostöö on meie kõigi jaoks tähtis. oleme seda teemat käsitlenud erinevate vaatenurkade alt äh, erinevatest seisukohtadest lähtudes ja äh, täna me siis räägime Euroopas kahtlustatavate ja süüdistatavate õiguste menetlusgarantiidest. Äh, me oleme äh, äh, kõik huvitatud sellest, et Euroopa-ülene juriidiline arsen-, arsenal, kõik vahendid välja töötataks, see ei pruugi tähendada liikmesriikide õiguskordade harmoneerimist, kuid karistusõiguslikus menetluses tuleb ka kahtlustatavatele ja süüdistatavatele kõik õigused tagada. nii äh, õig-, õiglane kohtupidamine, õigus kaitsele äh, ja seda äh, tuleb tagada vastavalt miinimumnormidele mis siis, eh, mis kõiki meid ühendavad, kuid me peaksime püüdlema kõrgemate standardite poole ja seetõttu olemegi eh, vaatluse alla võtnud süütuse presumptsiooni. Eh, loodame, et meie külalised respekteerivad kõneaega. me tahame ikkagi ka kolmanda paneeli lõpus jätta aega küsimustele ja vastutele kõigepealt Bostjan Subantšitš. ma loodan, et ma hääldasin teie nime õigesti. kümne minutiga kõneleb ta meile oma kogemustest, annab meile äh, oma analüüsi süütuse presumptsioonist. ta on Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik. palun, sõna on teil president, je vais parler en anglais quand même mm. -hmm. Um... räägin inglise keeles. süütuse presumptsioon on äh, kriminaalmenetluse põhisammastest, sest äh, see kehtib nii tõendamiskohustuse kohta, mis puudustab siis süüdistuse esitamist, äh, kui ka et inimesi ei tohi sundida, ehk siis see tähendab siis seda, et kohus peaks otsustama seda, kas teda kaitsta. tegemist on väga vana looga, see ulatub tagasi juba Rooma õigusesse, Rooma õiguses oli juba kolm süütuse presumptsiooni ette nähtud, presumptio juuni, juris äh, ning teiseks äh, see, mis ei olnud kriminaalõiguses kasutatav, nii palju kui mina seda tean, see on presumptio juris de jure ning äh, siis on kolmandaks äh, fictio, mis äh, oli väga populaarne õiguses, aga praegu seda enam ei ole ning presumptio juris de jure näide on näiteks Prantsusmaa tsiviilkohtust olukorrad näiteks, kui siis äh, abielus siis sündinud äh, laps siis üheksa kuu jooksul äh, Rooma loos oli siis see kahetsuse mitte esitamine väga levinud, see tähendab siis seda, et kohtunik äh, pidi otsustama, kui ei olnud käegakatsutavaid tõendeid olemas, siis seega pidi kohtunik otsustama, juhul kui tal ei olnud neid ähm, tõendeid appi, siis ta pidi otsustama ja pidi siis lähtuma presumptsioonist. probleem on mõistagi siin selles, et õigus ja kriminaalõigus äh, samuti tegeleb nõndanimetatud äh, ajalooliste sündmustega, mida ei saaks äh, tegelikult korrata see tähendab seda et, et sajaprotsendilist tõendit ei ole võimalik õiguses ette näha alati jääb äh, ruumi ka kahtlusele, aga samas äh, teaduses äh, on selliseid sündmusi, mida saab eksperimentide korral tõestada, aga õiguses seda ei saa teha. ja kui ei ole piisavalt tõendeid, kas siis tsiviilmenetluses näiteks alates juba Rooma õigusest järgitakse siis seda presumptsiooni. nagu ma enne ütlesin, siis äh, te näete siin slaidi peal seda mõtet, aga see presumptsiooni põhimõte menetluste puhul on see, et jagada tõenduskohustust äh, probus probandi mõlemale osapoolele ning mõistagi on äh, siin eh, risk eh, põhjendatud eh, otsusele, mille peab kahtluse korral kohtunik vastu võtma. kui nüüd protsessi vastaspool ei ole võimeline välja tulema selle tõenditega, ja siis otsustatakse äh, tõenduskohustuse abil. on olemas kakt äh, sorti presumptsiooni, see on siis põhjendata, põhjendatud äh, ning Rooma seadu-, õiguse alusel on meil üks põhjendatav presumptio juuris. vastavalt artiklile kuus 6 ja selle teisele lõikele Euroopa Liidu inimõiguste hartas, siis näete seda teksti siin slaidi peal, siis igaüks, keda süüdistatakse kriminaalkuriteos, peab eh, olema, eh, siis eeldatakse, et ta on süütu, kuni ei ole vastupidiselt tõendatud ja sellest ma natukese aja pärast ka rääkima hakkan. see ei peaks muutuma Euroopa direktiivis äh, erandiks reeglist, mis puudutab Euroopa kriminaalõigusi, äh, siis äh, süütuse presumptsiooni kasutatakse siis, kui on süüdistus esitatud. ja see puudustab nüüd seda, milline on see definitsioon ja millised on need süüdistused tema vastu esitatud, aga üldises mõttes võib ütelda, et eeldatakse, et isik on süütu tõenduskohustust äh, arvestades kohtu ees, aga teda peab, äh, siis eeldatakse, et ta on süütu ka juba enne politsei poolt. ning üldise kommentaarina kolme kümnes vastavalt artiklile neliteist lõige kaks kahekümne kolmandast augustist kaks tuhat seitse pannakse paika süütuse presumptsioon ja vastavalt siis artikli neliteist lõige kaks igaüks, keda süüdistatakse kriminaalmenetluse all, eh, peab olema eeldatavalt süütu, kuni on eh, vastavalt eh, seadusele tõestatud, et ta süüdi on ning äh, inimõiguste kaitse puhul äh, räägitakse siis sellest, et kohtunik äh, peab siis võtma arvesse kõigepealt süütuse presumptsiooni, juhul kui on piisavalt põhjendatud kahtlusi tema süüdi olemise puhul ning see presumptsiooni filosoofia lähtub millestki, mida nimetatakse Blackstone'i põhjendus, Blackstone ratio, sest see tuleneb William Blackstone'i äh, sõnadest äh, tuhande seitsmesaja kuuekümnendast aastast, et ta siis ütleb, et äh, parem, on öelnud, et siis parem saagu kümned süüdi olevad isikud põgenema, kui üks süü mõistetakse. ning sama põhimõtte tänapäevane versioon põhineb äh, Dennise äh, sõnastusest kahe tuhande seitsmendast aastast, kes ütleb, et äh, vääriti mõistetud kohtuotsus on kahjulik. see on õigustraditsioon, mis läheb tagasi juba valgustusaega ja kõik, kes sellega tuttavad on, on tuttavad ka Cesare Beccarini ja kuriteo ja karistusega kuritegude ja karistustega, see on siis tema kuulus traktaat, äh, mis käsitles kriminaalmenetlusi. riigi puhul, riik annab siis seda tõendamiskohustust suhetes riik üksikisik äh, ning äh, kui ei ole tõ-, siis tõendamatu eeldus, siis see isik äh, peab olema õigeks mõistetud. ning äh, Prantsuse seaduse vastas on artiklis kolmsada viiskümmend kolm kriminaalkoodeksist, kus räägitakse terminist intimkonviktsioon, mille puhul kohtunik peab oma otsuses rajanema kohtualuse osas Indubio pro reo on äh, põhimõte, nagu ma enne ütlesin, mis puudutab äh, seda riski, mis on seotud äh, teatud lävenditega ja kui lävend on ületatud, siis on tegemist süütuse presumptsiooniga, isik tuleb õiguse, õigeks mõista. tahaksin mainida ka veel midagi, mida enamasti väga hästi ei teata rikkumise definitsioon äh, kuris, karistusõiguse raames on see panna paika kõik rikkumise elemendid, siis kirjeldatakse näiteks äh, vägistamist või mõrda või muud, seda ei tehta selleks, et isikut informeerida äh, selle kohta, mis on keelatud, vaid äh, põhimõtteliselt või esmane eesmärk on see, et defineerida see, millised on need kurjateo äh, elemendid, mida tuleb tõestada, sest kui need ei ole tõestatud, äh, mõistetakse isik õigeks Salabiaku versus France tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandal aastal see on siis Euroopa äh, Kohus, kes on süütuse presumptsiooni puhul kohaldanud erandit, mis peaks olema väga piiravalt tõlgendatud, eriti just selles osas, et uus kohus ei järginud äh, seda erandit. ja siin öeldakse, te näete seda siin rohelise tekstina kirjas, et ECHR on äh, tema puhul kasutanud, tõendanud ümberlükkamatu presumptsiooni äh, vastavalt ähm, Prantsusmaa tolliõigusele. sellistes olukordades on meil osaline äh, ümber lükata presumptsioon, mis on erand äh, kriminaalmenetluse eesmärkidest. tõenduskohustuse ümberlükkamine matus äh, sellisel puhul on erand, mida ei saa aktsepteerida ning on ka üks hiljutine kaasus Abu Fada versus Frants-, äh, Prantsusmaa. see on siis Prantsusmaa kriminaalkohtust artikkel kolm kaks üks murd kuus vastavalt kriminaalkoodeksist, äh, äh, kus tõetakse, tuuakse välja need põhjendused, mille otsusel on need otsuse, need põhjendused, mille alusel on otsus tehtud. ja selle kõike arvesse võttes ei ole isik üldises mõttes süüdi, aga tema kannab siis seda tõendamiskohustust, mis on seotud tema siis käsutuses olevate esemete päritoluga. Inglise süsteemis on erandid ja siin ma teen väga lühidalt, äh, tõenduskohustusele on sellised äh, olukorrad, äh, kus kogu sisu, see on seotud isiku enda teadmistega, näiteks tema omandiga seotud küsimustes ning tema kohustus on siis Äh, tõendada seda, et kust on tema omand pärit. mõistagi on äh, äh, siis kostjal õigus ka vaikida ja ka kui ta siis kogu protsessi vältel mitte midagi ei ütle, siis on ikkagi pro-, prokuröri tõendamiskohustuseks sel-, see, et ta peab tõendama seda, mis käib siis süütuse presumptsiooni alla või mitte. siin on kaks juhtumit mis puudutab ka enesele süüdistuse esitamist, see on Saksamaalt äh, pärit olev juhtum, Kätkem versus äh, Saksamaa, võib-olla ma selgitan seda hiljem natukene täpsemalt, aga praegu tänan teid aitäh selle väga tõhusa esitluse eest, te pidasite oma kõneajast kinni ja võib-olla on meil nüüd võimalik vastata teil siis ka nendele küsimustele, mis äh, esitatakse, aga need küsimused esitatakse pärast Holger Mati sõnavõttu, kes on väga pädev nii õiguses kui ka filosoofia valdkonnas, need on kaks, see on siis ka nagu lisaelement ja kes on samuti ka kriminaaladvokaatide liidu esimees, siis Euroopa Kriminaaladvokaatide Liidu esimees ja nüüd ma annaksingi talle sõna, palun. Thank you very much uh,. Ma... suur tänu, proua Kriisbeck Äh, suur tänu teile kui ka raportöörile. on suur au pöörduda teie poole ja suur tänu selle küllakutse eest. me, meie organisatsioon on teile hiljuti saatnud äh, meie sõnavõtu äh, Ähm, see on siis Euroopa Kriminaaladvokatuuride Assotsiatsioon, on edastanud meie kirjaliku seisukoha süütuse presumptsiooni osas ja pärast oleme saama, saanud selle. see komisjoni ettepanek direktiivi kohta süütuse presumptsiooni osas on väga teretulnud ning komisjon on täiesti õigesti ja akuraatselt kirjeldanud äh, selle ettepaneku konteksti seda lõikes kuus kui järjepidevalt liikmesriikides süütuse presumptsiooni põhimõtet rikutakse, siis on selge see, et ei ole tagatud õiguste kaitse ja ei ole peetud kinni põhimõttest, et kõigil peab olema juurdepääs õiglasele kohtumõistmisele ja täiesti õiglaselt viidati siin sellele, et see on otseselt ka seotud äh, kohtueelsete uuringutega vabandust, kohtueelse kinnipidamise küsimustega ja öö, õigusega vaikimisele. komisjoni eesmärgiks on pragmaatiliste määruste kasutusele võtmine selleks, et ei vähendataks kahtlusaluste või kinnipeetavate õiguseid ja üks direkti-, see ongi selle direktiivi ühe põhilistest, põhilistest äh, argumentidest. õiguslik raamistik, daamid ja härrad, äh, selle pakub äh, Euroopa Liidu toimimise leping, artikkel kaheksakümmend kaks täpsemalt, lõige kaks, siin on ette nähtud miinimumstandardid menetluslikeks õigusteks ja lähtutakse vastastikuse mõistmise põhimõttest mis peab baseeruma Euroopa liikmesriikide vahel vastastikusel usaldusel ja ärge unustage ka nende kodanike usaldusel. Euroopa Inimõiguste Konventsiooni poolt pakutav kaitse Äh, mida rakendab siis äh, Strasbourgi kohus, on küll väga hea vahend, aga see ei ole piisavalt tõhus, see ei ole igapäevaselt piisavalt põhus meede äh, kriminaalmenetluste puhul. üsna tihti jõuab see kaitse kohale liiga hilja, pakutakse seda kaitset üksikisiku jaoks lihtsalt protsessi mõttes alles kusagil seal lõpus ja, ja see toetus või kaitse, mida antakse, on ka suhteliselt nõrk ja seega Äh, juhtum kui selline kaasuse puhul ei ole tagatud äh, need menetluslikud tagatised, nii nagu need peaks olema ette nähtud kriminaalmenetluste puhul. Euroopa Inimõiguste õigu, Inimõiguste Kohus kahe tuhande kaheksandal aastal võttis lahendi, mis peaks olema kohustuslik kõikidele Strasbourgi Euroopa Nõukogu liikmetele, mitte ainult liikmesriikide nõukogudele, näiteks eh, varane juurdepääs advokaadile on seotud õigusega mitte enda vastu tunnistusi esitada eh, ja see omakorda on seotud õigusega vaikida ja kahtlusalused ja süüdistatud peavad saama infot oma õiguste kohta, nad peavad mõistma kriminaalmenetluses kasutatavat keelt, eh, ilma kui üldse neid hakatakse küsitlema, seda vastavalt Stockholmi programmile, mis näeb ette teatavad eh, garantiid Äh, mida on täpsustatud siis kahe tuhande kaheksandal, kümnendal ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja need on väga olulised sammud Euroopa Liidu jaoks olnud. ma peaksin siinkohal välja tooma ka selle, kui oluliselt on panustanud Euroopa Parlament kogu sellesse protsessi selleks, et saavutada hea kompromiss viimase direktiivi osas, ähm, direktiiv siis, mis puudutab advokaatidele juurdepääsu, see on suhteliselt hea direktiiv, ta ei ole perfektne, aga hea ja ma tahaksin tänada siin endist raportööri, Äh, proua Antonescu, äh, kes äh, on isiklikult väga palju panustanud sellesse kompromissi Äh, väga oluline on see, et äh, kogu see süsteem on tõhus ainult siis, kui need äh, direktiivid teineteisega kokku sobivad niimoodi, et need on võimalik ka juriidiliselt jõustada, et need on võimalik rakendada. kui hakatakse rakendama jupikaupa, siis tegelikult on need õigused ainult illusoorsed ja teoreetilised inimeste jaoks ja lõppjäreldus siinkohal mis tuleb teha, on jah, meil on vaja suuna andmist süütuse presumptsiooni rakendamise osas ja loomulikult äh, tasuta õigusabi puhul on meil ka vaja ka selles osas direktiivi. ja loomulikult on meil vaja direktiivi ka äh, laste õiguste kaitseks kriminaalmenetluste korral aga see juriidiline filosoofiline baas teatud inimõiguste puhul ja õigusriigi puhul on ju in-, üksikisiku väärikus mitte ainult põhiõiguse kui sellisena, vaid kui printsiibina. E, inimeste väärikus on võõrandamatu, see on kirjas põhiõiguste hartas artiklis üks ja inimväärikus on põhimõttelise tähtsusega ka nendes direktiivides. Ähm, äh, kriminaalmenetlus ja see, ja selle protsess äh, puudutab otseselt üksikisiku vabadust ja, ja on äh, riigi tegevuse keskmes selles valdkonnas. kriminaalõigus, legitiimsus tulenebki sellest, et peetakse kinni teatud eetilistest printsiipidest inimväärikuse põhimõte on selle legitiimsuse peamine allikas ja selle puhul on väga oluline, et tõendamiskohustust peab kandma riik ja lisaks sellele ja see on väga oluline, õigus äh, mitte iseenda vastu tunnistusi anda ja õigus vaikimisele ei ole mitte ainult üks osa süütuse presumptsioonist, üks suvaline aspekt äh, õiglase kohtumõistmise põhimõttest või äh, kaitseõigusest. Äh, õigus vaikida ja õigus mitte enda vastu süü-, tunnistusi anda puudutab just nimelt inimväärikust ja seda otse. inimesel peab olema vabadus olla lihtsalt inimolend, ilma et tal on mingisugune kohustus öö, tunnistusi anda. tal peab olema vabadus jääda neutraalseks öö, kohustusliku kriminaalmenetluse käigus. see on väga oluline poliitiline, juriidiline aspekt, mis on tänaseks puudu nii komisjoni ettepanekust, aga ka öö, selle direktiivi rakendamise alastest argumentidest. kahe tuhande kuuendast aastast, sellest ajast, kui komisjon esitas rohelise raamatu, on saavutatud teatud edasiminek. selles rohelises raamatus loeme me, et äh, õigus vaikimisel ei ole absoluutne ja et äh, võib teha teatud erandeid. no selline lähenemine peaks nüüd leidma lõpu uue direktiivi ettepaneku valguses ja ma viitan siin kindlasti komisjoni tööle kui positiivsele arengule. puudu on siit aga äh, igasugustest viidetest ohvrite seisukohale ja õigustele kriminaalmenetluse väljas. väga oluline on äh, tunnistajate positsioonide sissetoomine, see on ilmselge, aga ma tulen selle juurde tagasi hiljem paari minuti pärast uuesti ja me teame, kui problemaatiline ja murettekitav on protsess olnud nõukogus, ma ei hakka nendest detailidest täpselt rääkima, sellest, et mida seal on välja pakutud, te võite seda lugeda ise pärast, kui see äh, avalikustatakse ilmselt detsembris, kui ma nüüd õigesti aru saan, nii palju oli siin kuulat-, kuulda. inimväärikus, daamid ja härrad, peab olema äh, keskseks põhimõtteks kogu selle loo juures ja see on üks meie tugevamaid argumente, et kui hakatakse kompromiteerima õigust vaikusele, ei ole võimalik kahtlusalusel enam olla neutraalne ja see õõnestab inimväärikuse põhimõtet, see rikub seda ja selles mõttes oleme me sügavalt vastu igasugusele sõnastuse muutmisele, mis on praegu siis artiklis kolm lõikes kolm ja artiklis seitse lõikes kolm kirjas, see on siis äh, direktiivi ettepanekus on, äh, selle sõnastuse muutmisele me oleme vastu. igasugune äh,, igasugused tõendid, mis nende õiguste rikkumisel on saadud, äh, need peaksid olema keelatud. ja äh, kui rikutakse õigust vaikusele, näiteks sundides inimest äh, tunnistusi andma, sellega rikutakse ka kõige põhilisemat printsiipi, nimelt inimväärikuse puutumatust. ja riigil ei saa olla äh, õigust kasutada tõendeid, mis on äh, seaduse rikkumisega kätte saadud. ja ma viitan siin komisjoni ettepanekule jällegi allpunkt artiklis kuus äh, lõikes neli ja artikkel seitse lõige neli välja arvatud kui juhul, kui selline tõendite kasutamine äh, ei, siin on öeldud, et välja arvut-, et neid tõendeid võib kasutada siis, kui see ei riku üldist õiglast kohtupidamist, see tuleks välja võtta siin, see, sellist viidet ei ole siia vaja. nõukogu ilmselt oma üldlähenemises tahab sellise asja sisse panna äh, ja nemad võtaksid võib-olla välja terve lõike neli, aga sellele tuleb tugevalt vastasseisu esitada. väga murettekitavad on tendentsid paljudes liikmesriikides ja nüüd ma kohe jõuangi oma sõnavõtu lõppu. nimelt äh, äh, tegelikult karistatakse äh, vabaks lastud kahtlusalust äh, Ehm, teinekord äh, sellega, et, ehm, et neilt võetakse tõendid siis pärast vabaks laskmist ja see ei saa olla ju õige, see rikub ka seda vaikimise põhimõtet. meie kritiseerime seda, et juriidilised ehm, isikud ei ole, ei lähe selle direktiivi alla, see on asi, mille kohta võite esitada siis nüüd lisaküsimusi või lugeda lisainfot meie dokumendist. me kuulasime suure huviga seda, mida ütles härra Tsupantšitš tõendamiskohustuse kohta. meie advokatuuri assotsiatsiooni seisukoht on väga selge. meie oleme vastu igasugusele tõendamiskohustuse ümberpööramisele kriminaalasjades ja põhjus selleks, daamid ja härrad, on see, et kogu kriminaalõiguse legitiimsus ja, ja menetlusõiguse legitiimsus öö, ju siis koguks, kukuks kokku ja viiks äh, kogu õigussüsteemi rikkumisele. ja lõpetuseks ma tahaksin veel kord, veel kord siin äh, mainida, et meil on vaja ka äh, tunnistajate õigustele viidata selles direktiivis, kuna on väga palju selliseid öö, momente, kus tunnistajad peavad äh, saama ka õiguse vaikida kriminaalasjades, äh, neil peab ka olema õigus mitte iseenda vastu tunnistusi anda, see võib teatud olukordades esile kerkida. ja lõpetuseks minu ülesko-, üleskutse meie advokatuuri palve Euroopa seadusandjale on, et jätkuge, äh, Eh, lähtuge sellest põhimõttest, et inimõiguste üle läbirääkimisi ei peeta. proua Kriisbeck, suur tänu, suur tänu, et pidasite kinni ka endale antud kõneajast, enne kui ähm, ma annan sõna kolleegidele saalis, on härra Albrecht ainult sõna palunudki vist, meil on nüüd kümme minutit äh, selleks äh, küsimuste-vastuste vooriks, enne kui annan sõna härra Albrechtile, oleks mul mõned märkused äh, ka teha omalt poolt äh, Äh, ja väiksed küsimused esitada kõigepealt äh, meie kahele kõnelejale. kõigepealt, mis puudutab tõendite vastuvõetamatust, ma tean, et liikmesriigid äh, Te sellele ka viitasite, härra Mätt, oma sõnavõtus ei ole sellele väga vastuvõtlikud olnud, aga kas te ei arva, et selle direktiivi puhul peaksime me pigem võtma kasutusele reeglid, mis puudutavad just nimelt seda, et millised tõendid on vastuvõetamatud äh, et kui neid tõendeid kogutakse, siis inimõigusi rikkudes. see on küsimus, mille ma tahaksin esitada mõlemale. et kuidas me peaksime, me, mina oma töö tehes, kuidas me peaksime sellele lähenema ja kuidas peaksid variraportorid sellele lähenema. ja lõpetuseks, härra Tšupantšitš, minu poolt, te rääkisite sellest kuulsast Salabjako kaasusest, et see on midagi väga erakordset see on erand, mis on tehtud äh, süütuse presumptsioonile ja tõendamiskohutuse, kohustusele, aga mida te arvate artiklist viis äh, direktiivi ettepanekus, mis näeb ette tõendamiskohustuse ümberpööramise ja kas teie analüüsi kohaselt äh, see ei riku süütuse presumptsiooni põhimõtet kui sellist ja kas meil ei oleks vaja ümber sõnastada see aspekt või läbi mõelda see aspekt, võib-olla võtta, võtta välja kogu see, see säte sealt. aga nüüd siis äh, võimalus kolleegidel ja ma paluksin, et äh, vastaksite siis ka pärast, äh, aga kõigepealt Jan Albrecht, teil on sõna, palun. suur tänu. kõigepealt lubage mul tänada nende väga oluliste sõnavõttude eest ja ka nende soovituste tegemise eest. väga hea, et te andsite meile konkreetseid, e-, tegite konkreetseid ettepanekuid ähm, süütuse presumptsiooni direktiivi osas minu meelest on väga oluline see, et, et siin öeldakse välja see, et me räägime süütuse presumptsioonist kui inimõigusest ja et see hõlmab endas ka absoluutset kaitset, et mitte keegi ei saa nõuda seda, et inimene ennast äh, paneb süüdlase äh, tooli lihtsalt sellepärast, et ta on vaikne, et ta vaikib, et vaikimiskohustust saaks lugeda kuidagi enese vastutunnistuse andmisena. see on põhimõte, mis peab olema absoluutne ja universaalne. ja Te ütlesite oma äh, lõppsõnas ka selle, et, et tegelikult Euroopa kohu, Euroopa Inimõiguste Kohus ongi niimoodi lähtunud alati sellele küsimusele. nüüd äh, tõendite kategooriad äh, kui on mõne äh, kaasuse tõendamiseks vaja siis tõendeid korrakaitseorganitele või kohtutele ja, ja nii-öelda teise kategooria tõendite kasutamine, minu seisukoht on, et jah, Strasbourgi kohus on seadnud mingisugused äh, miinimumstandardid ja on öelnud, et sellele ei saa olla mitte mingisuguseid erandeid. Äh, tõendamiskohustus lasub öö, ähm, prokuratuuril see ei tähenda aga seda, et erinevate õiguste tasakaalu saavutamiseks siiski mingisugused erandid peavad olema ette nähtud sellesse põhimõttesse. meie räägime praegu siin Euroopa Liidu direktiivist ja meie eesmärk on parlamendis alati olnud see, et me mitte ainult ei harmoneeri eh, Strasbourgi lahendite absoluutset miinimumi, vaid et me nõuame ka eh, tugevamat kaitset, nii et minu küsimus puudutab täpselt äh, äh, seda, et kas äh, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtualluvust on siiski tõlgendatud õigesti ja erandid. kas te võiksite natukene detailsemalt rääkida sellest, millised kategooriad ja millistel tingimustel oleks siis sellised äh, tõendamiskohustusse äh, lubatud erandid võimalikud või, või, või mismoodi erinev suhtumine tõenditesse oleks lubatud? suur tänu, Jan, sõna Birgit Sippelile ja palun teha kõnelejatel lühidalt selle ja pärast seda saab sõna proua Lauristin. Äh, sellega ma äh, sulgen praegu kõnelejate nimekirja äh, selleks, et me võiksime veel meie ajapiirides püsida ja saada ka, ka vastused. Birgit Sippel kõigepealt. suur tänu, proua esimees ma üritasin ise prantsuse keelt õppida kunagi ja õpetaja ütles, et ei ole mitte mingisugust reeglit, millel ei ole erandit. see on ilmselt nii ka seaduste puhul, ei ole mitte ühtegi sellist seadust, mis oleks nii ideaalne, et äh, ta kehtib sajaprotsendiliselt igal juhtumil ja sellepärast peab olema ka kohtunikel teatav liikumisruum. ma olen nõus Jan Albrechtiga, äh, et kas me mitte ei kirjuta praegu Euroopa seadusesse sisse tõendamiskohustuse ümberpööramist? mitmel korral oleme me Euroopa Parlamendis rääkinud sellest, kuidas äh, meie äh, õigussüsteemid on niivõrd erinevad, et kuidas me peaksime sellele lähenema, kui erandid sisse kirjutatakse üldsättena äh, mingisse seadusandlusesse, siis ma eeldan sellest, et üksikutes liikmesriikides tõlgendatakse seda erinevalt ja seda kasutatakse liikmesriigiti siis ka erinevalt. ja see ei saa ju ometigi olla direktiivi eesmärk. ja sellepärast mina täiesti isiklikult seis-, isiklikust seisukohast, ma ei tea, kas te olete minuga nõus, aga mina äh, ise olen sellel seisukohal, et mis iganes me ka ette võtame, peaksime me pidevalt mõtlema sellele, et teatud öö, äh, äh, situatsioonid võivad kerkida, kus erandid peavad, tuleb teha erandeid, aga me ei peaks neid seadusesse sisse kirjutama suur tänu, proua Lauristin nüüd ja veel saab sõna härra Tšarnetški viimasena, aga kõigepealt proua Lauristin. suur tänu, eh, esimees. minu küsimus vaatab natukene kaugemale, ma saan aru, et direktiiv puudutab täpselt eh, menetluskorda, aga minu küsimus puudutab eh, andmekaitsealast tööd, mida me siin oleme teinud ja teisalt äh, igapäevapraktika, millele me oleme tunnistajaks kõikides liikmesriikides äh, ja puudutab siis see täpsemalt meediat. üsna tihti meedia ja ajakirjanikud ei lähtu äh, süütuse presumptsioonist. ja meie ajagadel, meie ajastul Äh, ei saa öelda, et tegemist on lihtsalt kuulujuttudega, et see ei ole, et vahet ei ole. Äh, kommentaatorid internetis tekitavad pidevalt andmeid, mis säilitatakse ja mis tulevad ikka ja jälle esile ja inimesed ei küsi üldse, et kas on ka mingisuguseid tõendeid sellele väitele või ei, mida on esitatud inimesi üsna tihti äh, tehakse süüdlaseks kohe alguses Äh, kohtuasi käib aastaid, aga see inimene, tema pere, tema lapsed äh, on, on, on süüdi mõistetud rahva poolt ja nii see jääb. ja minu küsimus siis teile, kas see direktiiv, kas selles on mingisugust viidet, äh, vihjet meediale ka ja, ja sellele, et on inimesel õigus saada unustatuks? suur tänu, järgmine sõnavõtja on härra Wojciechowski, teil on üks minut. Äh, ma võib-olla kõnelen äh, isegi poola keeles, sest ma tahaksin väga täpselt selgitada. nii. Polska opinia i, i polski rząd patrzą na mul on kaks küsimust härra Matile. Poola äh, avalikkus tervitab uut direktiivi ettepanekut, sellepärast et äh, Poola õigus on juba tegelikult äh, arvestanud kõikide komisjoni soovitustega. see on osa meie pikaajalisest õigustraditsioonist juba viieteistkümnendal sajandil järgis Poola põhimõtet, et isikut ei tohi kinni võtta ja temalt vabadust võtta ilma kohtuta. kommunismi aeg oli muidugi erandiks, aga nüüd mul on kaks küsimust härra Matile. number üks. Te ütlesite, et teatud puhkudel ei ole liikmesriikides järgitud süütuse presumptsiooni. Neid ei ole palju, aga see ei ole ju hea alus äh, Euroopa Liidu edasiseks tööks. võib-olla saaksite mõned äh, rabavamad näited tuua liikmesriikide kohta, kus tõesti ei ole suudetud süütuse presumptsiooni arvestada minu arvates tuleb äh, midagi ette võtta Euroopa Liidu tasandil, kui tõesti niisugusi äh, juhtumeid ette, ette tuleb. ja veel. tunnistajate kaitse. Äh, heas õigussüsteemis lähtutakse põhiõigustest ja kui äh, tunnistajatele antakse äh, samasugused õigused kui äh, kait-, kaitsealusele, siis ähm, võib-olla kohtunikud või, või kohtud lihtsalt halvatakse siis, kui tõesti on vaja kogu aeg kõigile sam-, sarnaseid õigusi anda. Äh, ma ei tea, kuidas te nüüd vastate, igalühel kindlasti on äh, omamoodi vastused juba välja mõeldud neljale-viiele küsimusele, mis teile siin esitati, aega on siiski üsna vähe, meedia ja erandu, erandid ja põhimõtted äh, ja Poola küsimused ja mina küsisin tõendite vastuvõetamatuse kohta, kes alustab? jah, suur aitäh teile kõnelejal ei ole mikrofoni. Maikro. ma mainisin Jevgeni Jalo äh, kahte juhtumit äh, äh, Saksamaalt. tegemist oli tõesti mitte tõendamiskohustuse rikkumisega, vaid Kostjale avaldati eh, survet ja eh, mõlemal puhul eh, oli tegemist üsna kõrgetasemelise survega. ja kui tõesti tekib selline olukord, siis tavaõiguse puhul näiteks eriti Ameerikas, aga ka Inglismaal viidatakse sellele, et äh, rikutud tõendit ei tohi arvestada, exclusion of tainted evidence. Äh, minu kolleegid muidugi rääkisid siin ühest küljest äh, isiku puutumatusest ja lugupidamisest, aga mu-, samuti tuleb Äh, arvestades sellega, äh, et äh, ei tohi inimõigusi rikkuda ja karistusõiguse süst-, siduse süsteemi aluseks on see exclusion of the rule ja see on nüüd kinnitust leidnud ka Kefkeni juhtumiga Saksamaal. Euroopa Kohus andis õiguse nende tunnistuste eh, niimoodi, eh, just eh, selliseks tõlgendamiseks, see oli ka piiramisvastase konventsiooniga vasta, vastavuses ja tõesti, kui vastuvõetamatust ei ole kuidagi piiratud, siis, siis, siis ei ole, ei ole sellel, see presumptsioonil mingit mõju. ja teiseks äh, tahtsime rääkida meediast. meedia ei respekteeri süütuse presumptsiooni, aga ma olen varem ka öelnud, et äh, millal, kus ma otsin üldne kommentaar kolmkümmend kaks artiklist neliteist äh, rahvusvahelise äh, kodaniku ja, ja inimõiguste paktist ütleb, et meedia peab vältima selliseid uudiseid, mis alahindavad või õõnestavad süütuse presumptsiooni ja äh, Prantsuse meedias öeldakse, eeldatakse, et on süüdi see tähendab, eeldatakse, mitte ei, ei tunnistata süüdi, ei süüdistata ja muidugi äh, inglise ja prantsuse keele, keeles on selliseid äh, sarnaseid sõnu, mis tähendavad erinevaid asju, siis tuleb olla väga äh, väga ettevaatlik, aga igal juhul äh, väga raske on saavutada meedianeutraalsus. näete, kui näidatakse pildi, et kellelgi on käed raudus ja ta viiakse äh, viiakse politseijaoskonda, siis on, on kõik need süütuse presumptsioonid tuulest viidud aga eh, Euroopa Inimõiguste Kohtus on lahendid, kus viidatakse näiteks ka eh, riigiametnikele eh, selle, sellega seoses. tänan. Thank you, I agree for.... suur aitäh, kõigepealt tahan öelda, et ma nõustun teiega, ma ei hakka kordama neid samu argumente üle ja nüüd küsimus, miks on meil vaja sellist direktiivi, mis reguleeriks ka süütuse presumptsiooni, tahaksin Renate Weberile viidata, ta oli selle teema raportöör veel käesoleva aasta märtsis ja ta viitab õigusraamistikule artiks-, artikkel kaheksakümmend kaks lõikele kaks aluslepingust ja viitab ka artikli viiskümmend kaks lõikele kolm põhiõiguste, Euroopa Liidu põhiõiguste hartast. ja parlamendil peaks olema minu arvates selge eh, poliitiline seisukoht, et direktiiv peab andma palju suurema kaitse kui Euroopa Inimõiguste konventsioon või Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika. artikkel kaheksakümmend kaks lõige kaks nõuab, et vastastikust usaldust tuleb suurendada, kuna see on vajalik vastast, vastastikuse tunnustamise rakendamiseks ja Euroopa Liidu kodanike usalduse suurendamiseks liikmesriikide kohtusüsteemide vastu ja nüüd äh, tunnistajate äh, küsimuses, äh, kui on vaja inimväärikust kaitsta, siis seda kaitseb põhiõiguste harta artikkel üks. inimväärikus on rikkumatu, puutumatu ja tunnistaja saab selle artikli järgi äh, Äh, õiguse vaikida, lihtsalt kui me järgime seda artiklit üks, siis on see hind, mida me peame maksma, tunnistajal on õigus vait olla, vaikida. ja nüüd äh, rikkumiste puhul on võimalik teatud menetlusõigusi eristada äh, ja välja tuua ka need, mis on rikkunud äh, süütuse presumptsiooni, aga ka seda, et rikutakse õigust vaikida ja sunnitakse kedagi äh, kõnelema, aga meie peame selgitama, millised on õiguslikud tagajärjed, kui niisugust mürgiõuna soovitakse kasutada ja seetõttu äh, ma loodan, et parlament jääb endale kindlaks äh, ja, ja triloog lõpebki äh, selliste tulemustega, nagu me soovime. suur aitäh kõigile sõnavõtjatele, suur aitäh analüüsi ja ettepanekute eest. loomulikult meil on veel palju tööd ära teha. see on veel vähe öeldud. Äh, kui me arvestame kõiki neid küsimusi, mida siin tõstatati äh, tõendamiskohustus, tõendite vastuvõetavus äh, või vastuvõetamatus, aga äh, samuti ka kohtupraktika koht meie äh, töös. mina sooviksin, et me tõesti selle põhimõtteliselt põhimõttelise tähtsuse seega võtmetekstiga tegeleksime edasi. see on osa suurest paketist ja ma arvan, et äh, me peaksime olema äh, piisavalt ambitsioonikad oma töös. see on minu vastus teie üleskutsele äh, ja, ja teie loomulikult olete äh, siin täiendanud meie sõnavõtjate äh, suurepärast paletti. tahaksin ka tänada Claude Morassi, kes tegi ettepaneku korraldada selline kuulamine äh, otsustaval ajahetkel, kus tõesti seisavad ees kolmepoolsed kohtumised ja tähtsate õigusaktide arutamine on pooleli parlamendis suur aitäh ja nüüd see äh, meie äh, kuulamise viimane osa. kutsun nüüd siia järgmise kolleegi, äh, kes võtab juhtimise üle. Levi McVay. ootan, kui kolleegid siia tulevad. Levi McVay ta on äh, Fair Trials Internationali äh, äh, õigusreformi juhataja, siis James McKell on CCBI kriminaalõiguse komitee esimees, Ignacio Patrone on asepeaprokurör ülemkohtust ning Daniel Le Gruvier on Pariisi apellatsioonikohtu kohtujurist ning Olivier Tšell on justiitskoostöö peadirektoraadi äh, osakonna juhataja Euroopa Komisjonis. nii, nüüd ma vabastan koha, annan kolleegile juhtimise üle. vabandage, kolleegid, et ma olen äh, äh, niisuguse ajahetta teid jätnud, kuid meil on väga palju tööd teha. ma ei tea, kas siin on täna jurist, et äh, neid, kes on äh, juuraõpingud äh, lõpetanud, tulevad mulle, mulle meelde ka oma lõpueksamid õigusteaduses, mul on hea meel, et siin teatud, teatud teemasid nimetati. ma tõesti vabandan, et me oleme kuidagi nüüd et meil on ajaga kitsas käes. aga loodame, et tõlgid siiski saavad meile veel mõned minutid pühendada. suur aitäh, et te tõesti, tõesti tulite täna esinema ja Val, aitäh, et sa mind asendad. aitäh daamid ja härrad, nüüd on kätte jõudnud meie viimase paneeli aeg arvestades seda, et kui vähe aega meil on jäänud, püüan meenutada veel kord kõigile, et, et kõik peaksid neile eraldatud kõneajast kinni. kolm direktiivi, mida me täna arutame ja teekaart on siiski äh, äh, väga tähtsad teemad ja võib-olla me peame ka oma enda äh, lõplikud seisukohad välja kujundama. nüüd tere tulemast meie külalistele. kõigepealt annan äh, sõna proua Levi McVeile, kes on Fair Trials International õigusreformi juhataja suur aitäh kõigepealt, suur tänu Claude Maresile äh, ja komisjonile, kes kutsusid mind nii olulisele kohtumisele Ehm, sada nelikümmend kriminaalõiguse eksperti osalevad kahekümne, eh, kahekümne kaheksas liikmesriigis meie võrgustikus ja Fair Trials on eh, libekomisjoniga viimastel aastatel tihedat koostööd teinud, et arutada teekaarti, Euroopa vaistamisväärust, eh, teisi teemasid, me tervitame uusi meetmeid ja me oleme ka laste õiguste ja süütuse presumptsiooni äh, direktiivi kohta ettepanekuid teinud ja mul on väga hea meel, et ma saan täna selle, selle olulise projekti kohta sõna võtta. meenutagem, et keerulise õigusloomeprotsessi ja läbirääkimiste taga on miljonid kodanikud Euroopa Liidus, mõnedest olete te ka rääkinud meie seisukohta äh, tutvustavatest dokumentides ja eh, kõik sõltuvad nendest õigustest, mida teie seadusandja annate teile. näiteks kuueteistaastane poiss, keda eh, Malta politsei kuulas neli tundi läbi ilma õigusabita. Eh, afgaani lapsed, kes kolm kuud peeti Leedus kinni täiskasvanute vanglas või siis kriitiline ajaleht kes süüdistas kedagi, kes juba enne seda, kui, kui ta kohtusse jõudus. ja eh, selliseid juhtumeid on veel ilma, eh, ilma psühhi-, eh, psühhiaatria eks-, ekspertiisita on inimesi kinni hoitud ja üks kümne üks, üks Hiina kodanik, kes, kelle üle Rumeenias veeti äh, kohut ja pandi aastateks vangi, ilma et oleks tea, aru saanud, millega tegemist oli. ja selliseid juhtumeid Euroopa Liidus on tegelikult veel ja veel ja veel. kuidas siis teha nii, et need meetmed oleksid mida, mida te praegu arutate, on nii vettpidavad kui võimalik ja kuidas teha nii, et need rakenduksid kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis? meie arvates tuleb õppida e, e, kogemustest, e, läbirääkimistest ja olemasoleva teekaardi rakendamisest, meie oleme seda jälginud näiteks üks Hollandi kodanik on praegu Itaaliast kohtuotsust ootamas, ta on vahi all, Äh, klient on äh, soovinud äh, tõlki, tal ei ole seda antud, vaatamata protestile, lihtsalt ta ei saagi aru ilma tõlketa, mis toimub üle aasta, kuigi tõlke direktiiv peaks olema juba üle võetud, peab ikka ootama neid tõlketeenuseid, mis on väga hädavajalikud üks äh, Poola juhtum, kohtueelne uurimine, kuid äh, isegi advokaadile ei anta ligipääsu toimikule. kaitsmiseks, tõhusa kaitse jagamiseks on siiski seda vaja. Öeldakse, et ta äh, takistab uurimist ja samas eh, selle aasta juunis oli vastava direktiivi ülevõtmise tähtaeg ja see eh, direktiiv nõudis, et, et eh, toimikuga peab olema kaitsevõimalus tutvuda. ja Poola prokurörid ei ole suutnud seda uut süsteemi rakendada. ja vaatamata niisugustele suurepärastele õigusaktidele paberil ei suuda nad inimesi veel tegelikkusest piisavalt kaitsta me oleme kuulanud kolme direktiivi ettepaneku detailide kohta pikalt-laialt, aga äh, põhiõppetunnid esimese kahe äh, direktiivi puhul teekaardist on äh, minu meelest kaalumist väärt. kõigepealt selgus kui tähtis on selgus. palju rakendamisprobleeme, mida me oleme ikka jälle kuulnud, tulevad sellest, et selgeid suuniseid pole ja eelmises kahes direktiivis ei ole ka piisavalt selget sõnastust ja liikmesriigid saavad neid erinevalt tõlgendada. kakskümmend kaheksa liikmesriiki on kaasatud koostamisse, seega tuleb kompromisse teha. aga ähm, Euroopa kohtus, kohtu üks kohtunik või vabandust, kohtujurist ütles Londonis hiljuti, et kompromiss tähendab seda, et kõik liikmesriigid peavad kuidagi rahule jääma, see tähendab seda, et ei olegi äh, võimalik kõike rahuldada, ikka jääb neid, kes lõppude, lõpptulemusega rahul ei ole. meie oleme välja toonud mõned valdkonnad, kus sõnastus on, mm, ei ole piisavalt täpne, näiteks laste direktiivi individuaalne hindamine ja eh, pööratud eh, tõendamiskohustus, süütuse presumptsiooni direktiivis, sellest me juba kuulsime. me eh, peame endale aru andma, et kompromiss sisaldavad ka karisid. teiseks, rakendamine. esimesed äh, kaks direktiivi äh, on raskesti rakendatavad sellepärast, et neil ei ole äh, piisavad kohtugarantiisid, muidugi antakse võimalus vaidlustada ametivõimude tegevus menetlusgarantiide tagamisel, aga samas ei ole suuniseid, milline see, see hüvitis peaks olema. ja nüüd, kui Euroopa Inimõiguste eh, Kohtu praktikat jälgitakse, see on hea, aga liikmesriikidel on enda reeglid ka. praegune presumptsiooni, eh, süütuse presumptsiooni direktiiv eh, sisaldab mitmeid sätteid, mis vajavad tugevdamist. seal ei nimetata hüvitist sugugi, kui näiteks ei ole suudetud äh, menetlusgarantiisid anda, äh, õigusabi anda või, või laste õigusi tagada. ma loodan, et äh, parlament mõtleb selle üle järele. ja samuti järjepidevus, omavaheline seotus tekitavad probleeme. kui me tahame, et kaitse toimiks paketina, siis seadusandjal tuleb meeles pidada, et et järk-järgulisel lähenemisel menetlusgarantiidele või menetluslikele õigustele tuleb meeles pidada üldist sidusust esimese kolme vastuvõetud direktiivi rakendamine on läinud üle kivide ja kändude, kahtlustataval ja süüdistataval on esimese kahe direktiivi puhul juba raske oma õigusi kaitsta. näiteks kui ei ole äh, ligipääsu äh, advokaatile või kaitsele, mida võimaldab kolmas direktiiv, mida veel ei ole rakendatud seetõttu tuleb vaadelda nende direktiivide omavahelist äh, seost ja mitte ohustada ühe rakendamist teiste rakendamata jätmisega õigusabi tuleb anda vastavalt, vastavalt direktiivile ja veel nõukogu tegi artiklile kuus A eh, ettepan-, eh, muudatusettepaneku laste õiguste direktiivis, laste eh, õiguste puhul on teatud piirangud tehtud, aga, aga samasugust paralleeli ei saa tõmmata li, ligipääs kaitsele direktiiviga. seega meile tundub, et lastele on võimalus justkui veel vähem kaitset anda. seda tuleb parlamendi seisukohtade väljatöötamisel arvestada. samuti on oluline äh, eh, kriminaalõigussüsteemis eh, äh, töötavate äh, spetsialistide väljaõpe näiteks äh, ligipääs advo-, äh, advokaadile või kaitsele, see, selle teemalist mingisugust äh, koolitust kellelegi ei anta. ma ei ole seda näinud, et seda on kuskil nimetatud. laste direktiivi puhul on ka kaitseadvokaatide õpet või koolitust mainitud, aga õigusabi ja e, süütuse presumptsiooni direktiivides ei ole e, mainitud võimalust e, väljaõppeks, koolituseks, muidugi see ei ole veel veel lõpp, meil on veel võtmevaldkondi, millega tuleb tegeleda ja ma olen veendunud, et Euroopa Liidu institutsioonid tulevad nende teemade juurde tagasi, näiteks haavatavate ähm, <clears throat> süüdistatavate direktiivi juurde ja ma arvan, et äh, kogu Euroopa Liidu äh, praktikast on palju õppida ja nagu ma ütlesin, äh, kindlasti tuleb vaatluse alla, alla võtta võimalikud hüvitised. vastasel korral me ei suuda süüdistavate ja kahtlusaluste õigusi tagada. suur tänu, nüüd ma annan sõna järgmisele kõneleja, James McKill, palun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 aitäh, kõigepealt ma tahaksin tänada komisjoni, et kutsusite advokatuuride õigusliku nõukogu täna siia, selleks et me saaksime eh, teie ees esineda, aga ma tahaksin kohe ütelda, et eh, meie töö ei eh, põhine ainult tegutsevate juristide tööle ja advokaatide tööle. me tegeleme koostööd nõukogu ja parlamendiga. komisjon on pannud paika sellised meetmed, mis võiksid ohustada kuidagi klientide õigusi, õigusi ning see kahju, mis oleks see toonud üle kogu Euroopa Liidu õigusriigi põhimõttele, eh, oleksid olnud pöördumatud ja tahaksin tänada kõikide advokatuuri ja õigusliidu nõukogu liikmete nimel teie komisjoni, et olete teinud väga hea, häid algatusi. ning eh, see suur vaenlane siin ruumis ja härra De Jong juba ütles seda, et on äärmiselt oluline vaadata neid, millised on need põhimõtted oluliste õiguste puhul. tegemist on ka majanduslike eh, põhjendustega, mida on välja toodud nii nõukogus kui ka komisjonis mis puudutab advokaate, siis meie oleme seda kõike juba varem näinud. juba algusest peale, kui me oleme võtnud kasutusele vahistamismääruse, siis eh, toetati seda, et kaitsemeetmed oleksid tasakaalustamiseks sinna sisse viidud, aga kaheteist aasta jooksul ei ole seda teinud ja räägin siin prokuratuurist. millal me õpime lõpuks ära, et me ei saa anda lisapädevusi ilma kaitsemeetmeteta, mis tuleks anda samal ajal? nii et eh, teie kes te eh, rõhute majanduslikele põhjendusele, siis vaatame kõigepealt seda eh, vahistamismäärusega seotud eh, olukorda. iga parlamendilinge, iga advokaat peaksid nägema, kuidas need kohtulahendid nega-, negatiivselt mõjutavad neid isikuid siis võrreldes äh, riigi poolt äh, määratud advokaatide ning samuti ka nende isikutega võrreldes, kes siis äh, eraviisiliselt oma advokaatide eest maksavad ning kui ma räägin oma üksikjuhtumist, siis Iirimaal näiteks siis saab välja tuua väga palju selliseid juhtumeid ja samuti ka Saksamaal. Äh, seda kasutatakse juhtudel, kui nõutakse vangistamist või siis sellistel juhtudel, kui äh, räägitakse vangla kasu, karistusest, äh, aga õigusi ei rakendata väga mitmel puhul. väga mitmete telefonikõnede puhul on kogutud informatsiooni ning üritatakse siis niimoodi neid asju lahendada. mis siis saab, kui kliendil ei ole äh, ligipääsu äh, kaitsjale selles riigis? kui nüüd on esimese astme kohus, siis väga sageli on äh, need karistused pisirikkumiste puhul väga ebaproportsionaalsed, siin räägitakse kas siis jalgratta või kana varjastamisest kusagilt talust ning proportsionaalsust ei ole arvesse võetud Euroopa Liidu organisa-, äh, asutuste poolt kõik need juhtumid võtavad palju kauem aega, sellepärast et mina ei saa Saksa õiguse kohta õiget informatsiooni kätte. võib-olla valitsus võiks seda informatsiooni saada Saksamaalt selleks, et see info kohtu ette viia, aga lõpuks viiakse siis kahtlustatav kinnipidamisasutusse, kuhu ta jääb siis ootama ning äh, siis hakatakse tegelema sellega, äh, mida oleks pidanud algusest peale juba tegema, ehk siis kaitstja äh, määramine kahtlustatavale, nii et lõpuks peab ikkagi selle kõik kinni maksma ja miks me ei teinud siis vastavaid õigeid asju kohe algusest peale ning samuti võib see kõik viia menetluste väga pika perioodini ning äh, kohtud peavad tegelema selliste asjadega, millega tegelikult saaks kusagil mujal palju tõhusamalt tegeleda. see toimub sellepärast, et äh, kahtlustatavate õigustest ei peeta kinni ning ei tehta selliseid äh, ettepanekuid komisjoni poolt, mida nõukogu saaks siis edasi arendada. komisjoni öö, ettepanekud tuleb siis edasi arendada ning vaatame siis kaitse seisukohast neid küsimusi. meil on väga palju kogemusi igapäevaselt äh, selles osas, äh, mida valitsuse tasandil äh, tehakse ja milline on nende arusaamine sellest, kuidas menetlused toimuvad kui me nüüd asetame kõik kohtu ja toome välja need majanduslikud põhjendused, siis me saame jõuda ka laiemate küsimusteni ja selleni, kui palju kõik maksma läheb siis apellatsioonikohtus, kui esimese astme kohtus ei ole küsimust asjakohaselt arutatud. paar punkti veel lühidalt. me ei tahaks julgustada teil Äh, mingeid meetmeid lihtsalt meetme enda pärast äh, vastu võtma. kui mingit äh, paranemist sellest ei tule, siis ärge midagi ette võtke ning nagu siin juba eelkõned ütlevad, siis meie ei saa reaalelus või päriselus siis oma klientidele sellest mitte mingisugust kasu. mul on väga hea meel siin olla, ehkki aeg on juba hiline meie positsiooni dokumentides on kõik juba kirjas, aga kui soovite, siis ma olen või-, saan ka teie küsimustele vastata. aitäh, härra McGill. nüüd paluksin, et Ignacio Patrone, kes on ülemkohtu peaprokuröri asetäitja, palun temal sõna võtta. aitäh, härra esimees, aitäh, ähm, et siia kutsusite, võib-olla mõni üllatub kui saab teada, et see nüüd ainukene prokurör, kes täna selle huvitava päeva käigus üldse sõna võtab, aga ütleb siis seda, et ta on nõus põhimõtteliselt kõigega, mis siin on enne öeldud. ma olen isiklikult täiesti veendunud selles ja seetõttu võingi seda ütelda. ma olen Itaalia, aga, itaallane, aga mul on väga hea meel, et siin mainiti ka Pekariat ja tema eh, traktaati aga nüüd ma toon ka välja põhjendatult, miks ma seda väidan. vastastikuse tunnustamise mehhanism. parlamendiliige, ma kahjuks ei mäleta tema nime, kes siin enne sõna võttis, mainis seda asjaolu, et kui äh, parlamenti jõudis siis vastastikuse usalduse ja vastastikuse abi põhimõte, siis sellega oli väga raske harjuda. olen teinud seda ametit äh, juba kolmkümmend neli aastat ja alles üheksakümne neljandal aastal pandi äh, vastastikuse tunnustamise põhimõte, äh, siis pakuti välja institutsioonide poolt. omal ajal oli see justkui väljakutse või mis äh, põhines äh, sellel, et tuleb lihtsalt võtta aluseks Euroopa konventsioonide põhimõtted, nii et üritati, siis eeldati, et suurtest põhimõtetest peetakse kinni, et neid kaitstakse, samas äh, oli vaja võidelda kuritegevusega, mis muutus aina rohkem piiriülesemaks omal ajal oli kindlasti ka esimene laine, nõndanimetatud laine alates kahe tuhande esimesest aastast äh, meetmetest, millega üritati vaigistada siis või rahustada need äh, murepunktid, mis olid turvalisuse alal tekkinud. ning äh, kaitseaspekte omal ajal väga palju arvesse ei võetud ja see kõik on viinud asjaoluni, et meil on praegu Lissaboni leping ja meil on ka vastavad pädevused, mis on suurenenud äh, ja need pädevused on siis äh, muutunud palju tõhusamaks ja seega meil on vaja äh, kaitse aspekte tugevdada. seda on vaja teha, sest kui me seda ei tee, siis usaldus kaob mitte see, mis paberi peal on, vaid see tõeline usaldus, mis kodanikel on meie vastu meie liikmesriikides ja see on ainukene äh, demokraatlik põhialus, ilma milleta me ei saa edasi minna sellise äh, süsteemiga, mis meil praegu on, mis ei ole föderaalne ja ka aluslepingud ei ole föderaalsed seetõttu mina isiklikult äh, ei ole mitte ainult rahul sellega, et need kolm direktiivi, mis juba on jõustunud, on vastu võetud, aga olen väga rahul ka sellega, või oleksin rahul, kui väga kiiresti ka need järgmised kolm, mida me täna arutanud oleme, vastu võetaks. täpsemalt just see, mis äh, hiljem arutlusse jõudis, aga mis põhimõtete poolest on äh, aluseks kõikidele teistele ja kogu ähm, õigussüsteemile, ehk siis äh, süütuse presumptsioon. ma pelgan, et kui me ei jõua sellisele konkreetse raamistikuna, millega pannakse kaitse pakk, paika, millega siis harmoneeritakse kriminaalõiguse, kriminaalmenetlustes osalevate isikute õigusi, siis äh, võib olukord äh, olla väga äh, segadusse viiv ja puuduks legitiimsus ja see soodustaks kuritegevuse edasiarenemist. meil on vaja ju konkreetseid tulemusi, sotsiaalset kaitset, sest kui me selle peale ei mõtle, mõtle, siis äh, jääb kõik äh, natukene tasakaalust välja, sest ühelt pool inimeste õigused ja teiselt poolt siis äh, ühiskonna nõuded turvalisus tagada. seda tasakaalu on vaja, vabadusel, õigusel põhinev piirkond ei peaks olema selline ala, mis kuidagi soodustab karistamatust ei ole võimalik äh, ju kuidagi vastutusest äh, vabaneda. aga me ei, ei pea välja töötama ka sellist äh, süsteemi, mis jääks kuidagi kahe vahele, nii et siis asutused, õiguskaitseasutused saavad ükskõik mis vahendite abil, ükskõik kuskohast tõendeid ja tunnistusi koguda ilma mingisuguste miinimumstandarditeta. ja nüüd jõuangi oma kõne teise pooleni. alles hiljuti tõstatati äh, Sharpstoni peaprokuröri poolt üks küsimus, ta tuli välja äh, huvitavate järeldustega, kaasuse nimi oli X, ma ei taha siin äh, konkreetseid nimesid mainida, aga see puudutas siis ühte kaasust Belgia vastu. see prokurör, keda ma isiklikult ei tunne, aga keda ma väga hindan tema täpsuse poolest, ütles oma kokkuvõttes on aeg panna paika jurisdiktsiooni puudutavad eeskirjad Euroopa Liidus, mis puudutavad karistusõigust, aga me oleme praegu paradoksaalse olukorra ees. et selles osas, mis puudutavad need äh, tsiviilasjades olevaid vastuolusid, siis meil on väga hästi toimiv süsteem, kuidas jagatakse jurisdiktsioone tsiviilasjad äh, käivad siis eraisikute äh, pädevusse, et kui ma, see saab siis valida, kus oma õigusi kohaldada, kas siis Itaalias või Belgias, siis kriminaalasjades on siin teatud puudujääke, mida tuleb väga kiiresti lahendama hakata. jurisdiktsioonis on pädev kohtunik see, kes otsustab, milline on kohaldatav õigus protsessi ja konkreetse öö, ähm, öö, äh, kaasuse puhul. millised on need äh, seadused, mida kohaldada? me peaksime vältima seda riski, et sama kaasusega oleks mitu erinevat protsessi, sellepärast et piiriülene kuritegevus äh, on äh, viinud olukorrani, kus äh, need protsessid võivad käia kas või isegi neljas riigis korraga. seda tuleks välitada. Sharpson ütleb seda väga selgelt välja aga seda ei saa kasutada nebissiidem põhimõttel, äh, mille puhul äh, üks, kui ühes riigis on keegi süüdi mõistetud, siis ta teises riigis mõistetakse õigeks. meil on vaja definitsioonid väga kiiresti ümber töötada ja mulle tundub, et äh, see direktiivide raamistik on vaja kiiresti vastu võtta ja siia tuleks lisada ka juristik, karistusjurisdiktsioonide jaotus liikmesriikide kaupa, aitäh! aitäh, härra Patrone. meie neljas ümarlaual ose, äh, osaleja on äh, Pariisi apellatsioonikohtu endine peaadvokaat Daniel Grubier, palun suur tänu, äh, härra esimees, ma olen aastaid siseasjade ja justiitsküsimustega tegelenud, äh, töötasin aastaid ka siin ähm, alalise esinduse juures, äh, Euroopa Liidu juures ähm, ja me oleme näinud viimastel aastatel väga kiireid arenguid selles valdkonnas, me oleme näinud, et äh, Eh, justiitsküsimused on tulnud ühenduse tasandile, selle üle tuleb eh, rõõmu tunda ja tegelikult on see justiitsmaailm tasakaalu natukene läinud ja see on väga teretulnud. kahe tuhande neljandal aastal eh, läks see asi käima ja nüüd on dünaamilisem see kogu see protsess ja langetati siis menetlus äh, ja see, et menetlus, see, kuidas on läinud selle menetlusraamistiku alase seadustikuga, äh, seda protsessi peegeldab. kõigepealt äh, alguses, kui see asi käima lükati, oli vastastikuse tunnustamise põhimõte kõige aluseks, eesmärgiks oli teatud ühtsete äh, Äh, põhimõtete äh, paikapanemine, mis võetakse arvesse kõikides liikmesriikides ja see ongi muidugi kõige delikaatsem ja kõige raskem selle juures. ootasime kuni kaheksa tuhande üheksanda aastani selleks, et äh, Rootsi eesistumise ajal tehtaks ettepanek ja et pandaks paika teekaart, mille alusel me siis täna oma tööd teeme. ja sellepärast on ka siis tänane kohtumine kokku kutsutud ja siis läks veel viis aastat ähm, selleks, et nõukogu võtaks selle teekaardi vastu ja ühesõnaga viis aastat veel selleks, et jõuda siia, kuhu me jõuda, jõudnud oleme ja mis nüüd saab edasi järgmise viie aasta jooksul, see on see küsimus, mille ma täna esitaksin. läbirääkimised praegu käivad, ma ei räägi väga palju sellest, millest on räägitud täna terve pärastlõuna, ma olen nõus kõikide nende seisukohtadega, mida need paneeli esindajad täna on öelnud aga mis puudutab menetluskerda, siis äh, põhimõtteliselt äh, on kõige olulisem see, et inimesel on õigus juurdepääs advokaadile, sellega kaasnevad ka teatud kulutused ähm, ja direktiivi puudus ongi see, et see on ainult formaalne oma sõnastuses me peaksime minema palju kaugemale selles valdkonnas äh, nii alaealiste kui ka raskustes olevate inimeste puhul, et meil oleks süstematiseeritud äh, tasuta õigusabisüsteem ja et meil oleksid äh, spetsialiseerunud advokaadid selleks, et nad saaksid toetust ja et oleks nii, et, ähm, et alaealiste puhul oleks tagatud kindlasti kõigile advokaat, see on väga-väga oluline. artikkel seitse alaealiste direktiivis äh, on äärmiselt oluline, aga tulen selle asja juurde tagasi natukene hiljem, see tabab minu meelest naelapea pihta. loomulikult küsimus on nüüd selles, et kas vabadusel, turvalisusel ja õigusel põhinev ala võib piirduda ainult protseduuriliste küsimustega äh, ja et olukord eriti ei muutu võrreldes sellega, mis oli kümme aastat tagasi, kas see võib olla komisjoni praegune visioon, kes ei ole tegelikult mitte midagi muud peale formaalsete muudatuste välja pakkunud? võib-olla oleks teekaarti vaja laiendada teatud äh, uutele telgedele, millest on täna räägi-, ka räägitud, näiteks äh, ajetuse kinnipidamise nõuetele laiendada või siis ka kinnipidamistingimustele laiendada ja äh, ka välismaalaste kinnipidamise osas, aga kui me vaatame neid tekste, siis ega nendes ei peitu kindlasti ainulahendus. järgnevatel aastatel on kõige olulisem rakendamine, selle direktiivi tõhus elluviimine, selleks, et elu sisse puhkuda tõelisse Euroopa õiguskorpusesse, on oluline, et see korpus hakkaks elama uued äh, pädevused, mis esimesel detsembril avanevad komisjonile, annab võimaluse komisjonil olla äärmiselt oluline kontrolöör selles osas, et kas seda direktiive, kas neid direktiive rakendatakse äh, nii tõhusalt kui võimalik. tuleks äh, rõhuda ka professionaalsete ringkondade harimisele, hindamissüsteemid tuleb välja kujundada, tuleb tagada see, et need miinimumnormid, millest räägitakse, kujuneks tõesti Euroopas reaalsus. ja järgmine punkt Euroopa kohtupoolne kontroll äh, ja inimõiguste äh, hartaga liitumine Euroopa Liidu poolt minu meelest ainult äh, toestaks kogu selle, seda protsessi, see oleks minu meelest väga oluline samm, mis tuleb kindlasti astuda. lubage mul rääkida asjast, mis teile tundub võib-olla olevat kaugele jääv, kuid minu jaoks väga oluline kogu selles protsessis nimelt äh, esimesest detsembrist äh, äh, räägitakse nüüd siis kriminaalõiguse alasest koostööst ja see peab käima käsikäes ülejäänud õigusvaldkondadega Euroopa Liidus selleks, et me jõuaksime kriminaalõiguse osa strateegia väljakujundamiseks kujundamiseni kujutaks endast väga-väga olulist sammu nende õiguste kaitsel, millest me siin oleme täna pikalt rääkinud toon ühe näite, see on keeruline näide, keeruline, keeruline, väga keeruline isegi, kui nii-öelda selgitamaks seda, mida ma tahan öelda. nimelt äh, äh alaealiste äh, süüdistuse esitamine mustlaslaste puhul, need on inimesed, need on lapsed, kellel ei ole vanematepoolset toetust üsna tihti võiks ju öelda, et äh, peaksime panema siis piirangu vabale liikumisele selleks, et jõuaks meie riikidesse need alaealised, kellel ei ole vanemaid kaasas, me näeme ju, millistes oludes nad elavad, mis see tähendab meie liikmesriikides, nendel inimestel ei ole mitte mingisugust tulevikku, aga kui me need piirid äh, sulgeme, siis ei olegi tõesti mingisugust lootust, see ei ole küll minu lähenemine. mis peaks olema Euroopa Komisjoni lähenemine? praegu on lähenetud majanduslikust äh, finantsvaatevinklist, aga kas selline lähenemine on piisav? kas äh, me sellega vastame siis äh, nendele, äh, sellele probleemile, mis kaasneb sellega, et meil on väga palju rikkumisi alaealiste seas selles kogukonnas. Pariisis jah, me respekteerime kõiki neid norme, millest me rääkisime. me oleme kõikidest õigustest kinni pidanud, aga nüüd on meil järjest rohkem ja rohkem äh, lapsi, kes on väiksemad kui kolmeteistaastased, keda me ei saa vangistuses hoida ja see tähendab seda, et me peame nad saatma tänavatele. Nad elavad seal täiesti üksinda kohutavates tingimustes, me lihtsalt ei saa neid seaduse all, alusel hoida kinni, sellepärast et ei tohi alla kolmeteistaastaseid hoida äh, Ähm, vahistatuna. Äh, ja see on siis see vastus, mis, mis me peame nüüd andma siis ähm, ja apellatsioonikohtus ausalt öeldes mul oli väga-väga piinlik, mul oli häbi, kui me selliseid otsuseid pidime langetama, see on reaalsus Pariisis ähm, me üritasime keskenduda sellele, et milline võiks olla meiepoolne reaktsioon ja reaktsiooni võimalus, see on kaks kaht-, kahesuguseid. kõigepealt siis jah, lähtuda ainult seaduse sõnast ja teisalt kaitsta siis alaealisi. õnnestunud, meil on õnnestunud öö, äh, oluliselt nende laste öö, äh, isikule ja taustale jälile jõuda tänu politsei äh, vahelisele koostööle, aga mis saab, meil ei ole tegelikult öö, Äh, võimalust neid, äh, neid lapsi kaitsta, kas Euroopa tasandilt ei peaks seda tegema? teine telg, äh, nimelt alaealiste kaitse, siis jaa, loomulikult sellest tuleb lähtuda, tuleb neile anda kaitsja, need on põhimõtted, aga sellel on teatud piirangud. Nendel peab olema saatja, tegelikult tekib siin konflikt õiguse vahel, me peame seadma prioriteedid oma seadusandluses ja see ongi see kõige raskem küsimus ja just see on see, mis lahendab ära äh, Äh, võib-olla kõige äh, olulisemad küsimused Euroopa Liidu strateegia osas, ma toetan seda strateegiat, ma toetan seda, et äh, minu meelest Euroopa tasandil on legitiimsus, meie saadikud on siia valitud ja mina arvan, et Euroopa tasandil tuleks välja kujundada see strateegia selleks, et anda tegelikult vastus siis sellele suurele vajadusele, mis meil on Euroopa tasandil ühtse kriminaalõiguse järele. suur tänu, härra Le Grubier! härra Oliver Tell saab järgmisena sõna, kes on siis äh, õiguse peadirektoraadist Euroopa Komisjonist. ja teil on sõna tere õhtust, daamid ja härrad, äh, austatud härra esimees, suur tänu selle küllakutse eest. kahe tuhande üheksandast aastast, kui jõusse tuli Lissaboni leping ja ühenduse meetod, mil mis on andnud Euroopa Parlamendile väga suured otsustusõigused, oleme me jõudnud siis samm-sammult teekaardini ja tuleb tunnistada, et sellest ajast oleme me saavutanud olulist edasiminekut Euroopa Liidus siis kriminaalõiguse äh, osas menetluskorda puudutavas. nii et see protsess on täna tasakaalu, tasakaalus paremas tasakaalus. me oleme jõudnud äh, poole peale, aga meie ees on suuri tõkkeid veel, millest tuleb üle saada. kõigepealt rakendamine. see ei ole sugugi väike ähm, väljakutse meie jaoks võtsime vastu kolm direktiivi, tõlget puudutav direktiiv, juurdepääs advokaatidele ja juurdepääs toimikutele me näeme siin väga-väga suuri juriidilisi, organisatoorseid ja majanduslikke tõkkeid nende rakendamisel. Euroopa Komisjon on äh, aluslepingute valvur ja seega me kaks aastat tagasi nõudsime seda, et liikmesriigid kiiresti rakendaksid. üleminekufaas äh, on läbi, rakendamistähtaeg on kukkunud ja liikmesriik praegu hindab seda, kuidas äh, on liikmesriigid siis üle võtnud selle direktiivi. kaks märkust nendes direktiivides on teatud sätted, äh, mis on äh, kostja poolt otse kasutamise, äh, kasu, otse kasutatavad, teil on õigus tõlgile, kui te ei saa aru menetluskeelest, noh, see on selge, Ehm, kui teid on vahistatud, peab teil olema juurdepääs oma toimikule, need, need on, need on täiesti igasuguste tingimusteta seatud kohustused. ja teiseks, nii nagu ähm, ütles äh, ka Libby McVay, et väga oluline on see, et meil kujuneksid välja tõlkijate ja tõlkide registrid äh, et äh, kõigil oleks algusest peale, äh, uurimise algusest peale juurdepääs oma toimikule, et oleks juurdepääs informatsioonile. ja lisaks sellele veel juriidilised probleemid, ma toon ühe näite äh, tõlke direktiivis räägitakse oluliste dokumentide tõlkimisest no millised on siis need olulised dokumendid kuidas seda vahet teha nii et äh, teatud kontseptsioonid on jäänud selle direktiivi arutelu puhul natukene hägusaks ja nõuavad tõlgendust äh, ja need tõlgendused lähevad liikumisriigiti teinekord äh, rakendamisel vägagi lahku teineteisest. ja järgmine telg kolm direktiivi on osa öö, menetlus öö, seadusandlusest, mil paketist, see näeb ette siis öö, Äh, lastekaitse kriminaalkaasuste puhul äh, ja inim-, inimes- ähm,, vaistatud inimeste kaitse ja eriti keskendutakse siis nii-öelda haavatavatele elanikkonnagruppidele ja et milline mõju on sellel kõigel nendel direktiividel ähm, siseriiklikule seadusandlusele. loomulikult praeguste direktiivide ähm, äh, praegused direktiivid mõjutavad otseselt uute ettepanekute ähm, Äh, arutelu, see on täiesti selge. ja ma räägiksin väga kiirelt kõikidest direktiivist. nüüd see laste õiguste direktiiv, meie seisukohast äh, on see kõige olulisem ja ka kõige pikem direktiiv, see on ülioluline, see puudutab kõiki konkreetseid õiguseid menetluskorra puhul, see on väga haavatav elanikkonnagrupp, lapsed nimelt. see on äh, lahutamatu osa Euroopa laste õiguste seadusandlusest, lapsed on äh, kriminaalmenetluste puhul väga-väga haavatavad äh, ja poliitika asi on nendele tagada nii suur kaitse kui, kui võimalik. üks märkus veel selle last, lapsi puudutava direktiivi puhul, meie meelest on kõige olulisem äh, ju õigus advokaadile, seda ei tohi kuidagi lahjendada, see on ju lihtne põhimõte Äh, lapsi siis kahtlustatakse sellest, et nad on äh, sooritanud kuriteo ja tal peab olema õigus äh, advokaadile, kui teda küsitleb politsei Äh, neil peab olema selleks õigus, kes arvestaks tema isikuga, arvestaks tema tingimustega ja nii edasi ja see kõik ju mõjutab seda, kui suure rikkumisega tegelikult on tegemist ja kui, milline peaks olema karistus. nüüd äh, süütuse presumptsiooni direktiiv, see on täielik uuendus meie seadusandluses, ilma kui me ei lähtu süütuse presumptsioonist, on menetlusõigus äh, illusoorne ja kogu ülejäänud seadusandlus ka Äh, mis mõte on siis advokaadist, kes ei, ähm, äh, ei lähtu süütuse presumptsioonist ja õigusest mitte anda enda vastu tõendeid. süütuse presumptsioon on jah sisse kirjutatud sise, siseriiklikusse seadusandlusega, see on siiski väga problemaatiline olnud koha peal, too, neid näiteid on väga palju, Strasbourgis on vastu võetud lahendeid, kus äh, ähm, on liikmesriigid süüdi mõistetud selle rikkumises meil on tõesti vaja äh, vastastikust usaldust parandada selles osas, et äh, süütuse presumptsioonist peetakse kinni ja et vähemalt miinimumnõuetest peetakse kinni. ja nüüd äh, süütuse presumptsioonist veel. komisjon on väga oluliseks pidanud, äh, nii nagu inimõiguste kohus ka ütleb, sedasama vaikimise põhimõtet äh, või õigust ja seda, et enda vastu tunnistusi ei pea andma. Need on elementaarsed õigused tuleb tagada see, et ähm, inimesel on õigus äh, saada juurdepääs advokaadile, see on kõige olulisem osa kogu sellest paketist, äh, väga oluline on see kõigi haavatavate isikute jaoks, nii on ka kohus öelnud ja et, et see juurdepääs peab olema tagatud kõige olulisematel hetkedel, vähemalt sellest hetkest, kui inimene äh, on politseis ülekuulamise all ja tema vabadus on võetud temalt komisjon on oma soovituses toonud sisse ka teisi reegleid, aga ma nendest kõikidest ei räägi. aga kui Euroopa tasandil äh, juba meil on direktiiv, äh, mis äh, vastuvõtmisele tuleb, siis, siis omab see kindlasti väga-väga suurt mõju võrreldes praeguse olukorraga. meil on ainult neli liikmesriiki, mis põhimõtteliselt vastavad direktiivi eelnõu praegustele sätetele sellega ma piirduksin, mul oleks väga palju muid asju siin veel teile rääkida, aga piirdun siis sellega, aitäh. <clears throat> suur aitäh, daamid ja härrad, austatud äh, külalised, äh, kallid kolleegid, ma kardan, et meil ei olegi enam aega, kui teil on veel mingeid küsimusi südamel, siis seda on võimalik siin mitteametlikult teha. mina pean nüüd lõpetama ja ütlema aitäh kõigile külalistele, kõikidele, kes osalesid, kõikidele tõlkidele, tõlgid tänavad kuulajaid. ilusat õhtut!